Hello, nice to see you. Hello. Nice. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kolleegid, daamid ja härrad. tere pärastlõunat kõigile. ma jooksin regioonide komiteest nüüd siia meie tänasele kohtumisele, neid huvitab samuti meie energiapakett ähm, ja huvitab neid samuti see kuulam-, see teema puhas energia äh, intelligentsed linnad, see on oluline nii meie jaoks kui ka regioonide komitee jaoks. ja alustagem siis meie tänase kuulamisega puhas energia kõigile eurooplastele. meil on siin kaks osa, tulevane energiaturu kujundus, milliseid muudatusi on vaja ja teine osa, taastuvate energiaallikate integreerimine turule, võimalused ja takistused. ja kui lubate, siis ütleksin nii palju, et et meie kuulamine loomulikult on kolmekümnenda novembri otsene järg, kui komisjon esitas äh, suurima seadusandliku paketi ajaloos, kaheksa seadusandlikku ettepanekut on selles paketis sees, mõned äh, puudutavad äh, neid, nendest puudutavad taastuvenergiaid, teised puudutavad riskivalmidust, Atserit ja üldiselt siis energia juhtimist ja uuest, uut turukorraldust. ja Need kaheksa seadusandlikku ettepanekut oleme meie siis jaganud kahte ossa ja iga osa vaatame ma siis, me siis eraldiseisvana ehk mitte kaheksa üheskoos ei ole arutelul, vaid eh, neli pluss neli ja esimese paketi arutelud peaksid lõppema oktoobris, teised siis novembris ja selles mõttes on äh, meie kuulamine korraldatud tõesti väga õigel ajal. Äh, tere tulemast äh, kõikidele panelistidele, kes on kutsutud tänasele üritusele energiaturukorraldus tuleviku jaoks, milliseid muudatusi on vaja, see on see küsimus, mille me oleme seadnud nii gaasi kui ka elektrienergia turul ja see pakett on eraldi siis nüüd küll äh, ette nähtud elektrienergia jaoks, kuid ärgem unustagem ka gaasiturge ja mõlema turu kokkusobivus teineteisega on ülioluline ja seda me kindlasti ei unusta. kuid ühtse turu projekt ja mm, Eh, hulgituru ettepanekud on muidugi väga tähtsad. ma arvan, et eh, täna me keskendume peaasjalikult jah, elektrienergia turule, kuid ärgem siis unustagem ka seda, et meil on veel ka gaasiturg. meie esimene kõneleja on Tobias Paulun, kes on eh, strateegiaüksuse juht European Energy Exchange'is ehk Euroopa Energiakaubanduse Assotsiatsioonis ja on üks juhtivad, tegemist on üks juhtivatest Euroopa energiakaubandusplatvormidest. lisaks äh, võimsustega kauplevad nad ka heitkoguste äh, kvootide kauplemiseks on väga oluline, nad mitte ei äh, kauple siis elektrienergiaga, vaid ka heitkoguste kvootidega ning kvooditurg on väga-väga tähtis turg ja ETS ettepanek on hiljuti alles tehtud eh, nõukogule läbirääkimiseks ja võib-olla teil on, härra Paulun, mõningaid seisukohti ka selles osas ja ma paluksin siis teil nüüd, härra Paulun, järgmisena sõna võtta võib-olla seitsme minuti jooksul, sest et mitte oluliselt rohkem, sest et me tahaksime ka arutelu jaoks aega jätta, nii et palun, sõna on teil, härra Paulun. suur tänu, härra esimees, austatud komisjoni liikmed, esimees, suur tänu, et äh, sain võimaluse rääkida ka EEX-i seisukohtadest äh, talvepaketi kohta. Äh, meie ühendus siis hõlmab endast elektrienergia börsi, kus siis väga kiiresti, see on spot-turg, kus väga kiiresti, kolmekümne minuti jooksul me siis kaupleme ja eelmisel aastal oli meie üle nelja tuhande teravatt-tunni aastas meie käive, see on väga suur osa Euroopas tarbitud energiast ja seega see võimsuse turg, mille me viimastel aastatel välja oleme arendanud, on olnud üks suur samm edasi ja seda tuleks kindlasti tulevikus taastuvaid energiaid arvestades ja tuleviku energiasüsteeme arvestades edasi arendada, kuid praegu ta toimib ka juba päris hästi enne kui ma lähen äh, siis äh, selle talvepaketi detailidele, räägiksin ma sellest natukene üldisemalt. Äh, kõigest paar kuud pärast Brexitit tehti see ettepanek ajal, mil mõte selle kohta, et me suudame üldse midagi koos ära teha, on järjest rohkem küsimärgi alla seatud ja ülemaailmsel tasandil on kõhklusi, nii et see pakett on suurepärane võimalus välja joonistada see, millisena me tahaksime näha ühtset integreeritud energiaturgu ja kuidas me kõik saaksime sellest kasu lõigata ja lihtsustatult tähendab see siis äh, seda, et me üritame seda selgitada lihtsate sõnadega kõikidele Euroopa tarbijatele ja kodanikele, mis on positiivne. meie seisukoht on, et see pak-, talvepakett äh, praegusel kujul annab vastuseid tänastele probleemidele, aga teinekord äh, on ta liiga detailne, selle asemel, et esitada väga selge visioon selle kohta, mida me tahame saavutada ja selle asemel, et anda väga selged pädevused nendele organitele, kellest me siis tahaksime äh, loota selle visiooni loojaid. meie seisukoht on, et tulevase, tulevane energiaturg peab keskenduma kolmele sambale, kõigepealt äh, turuhinnasignaali koordineerimine, see on väga oluline ka taastuvenergi-, taastuvate energiate jaoks ja investeerimis- äh, otsuste jaoks. teiseks, äh, suured ja likviidsed pakkumispiirkonnad on need kohad, kus äh, saavad erinevad osapooled tulla kokku ja teineteisega konkurentsivõimeliselt kaupa teha ja kolmandaks, väga oluline on taastuvad energiad kaasata sellesse, turgu integreerida selleks, et vältida turu öö, äh, turu moonutamist kas läbi reguleeritud hindade. see on meie visioon siis pikaajalises mõttes ja selles mõttes ongi juba väga palju tegelikult saavutatud, nagu ma ütlesin, meil on üsna konkurentsivõimeline võimsuste turg, Saksamaa, Austria turg on Euroopas praegu kõige konkurentsivõimelisem ja likviidsem turg, kuid on ka teisi pakkumispiirkondi, kus äh, areng on olnud väga paljutõotav nii et see talvepakett ja selle visioon võiks lähtuda sellest, mis on täna juba saadaval ja räägiksin nüüd lühidalt seitsmest valdkonnast, mille meie oleme siin talvepaketis välja toonud eraldi eh, kui märkimisväärse ja üritaksin siis anda meie seisa, seisukohad selles kujunduses. kõigepealt turusignaalid ise. me hindame väga kõrgelt eh, seda, et eh, see on väga selgelt talvepaketis esile toodud, et hinnad tuleb kujundada niimoodi, et välditaks elektrienergiate moonutamist, hinnad peavad olema vabad, sealhulgas on väga oluline ka hinnakujundus energia ähm, puuduse kontekstis ja mõnedel juhtudel on võimalikud loomulikult ka tehniliselt ähm, hinnalaed, aga see peaks jätma liikmetele ja öö, ähm, pakkumispiirkondadele, sellepärast et nemad saavad reageerida adekvaatsemalt. teine küsimus pikaajalised riskimaandamise võimalused. Need on toodud välja olulise elemendina talvepaketis ja see on positiivne. tooteid eh, börssidel, mida kaube, mille, millega on võimalik börsidel täna juba kaubelda, on siin arvesse võetud, mitte ei räägita siin pikke, pikkadest öö, ehm, ostulepingutest, mis kestavad aastakümneid ja need on läbipaistmatud ja vähem konkurentsivõimelisemad tulevikus riskide maandamise jaoks. ja börsil uued äh, taastuva energia tooted äh, peavad samuti saama eraldi nende jaoks välja kujundatud äh, vahendid selleks, et võimaldada ka siin riski maandamist. ja järgmised probleemid, järgmine valdkond on problemaatiline meie jaoks, nimelt pakkumispiirkonnad. praegu on talvepaketis kirjas, et pakkumispiirkonnad võrdsustatakse tasakaalust väljast olevate piirkondadega, see on sõnastus Äh, asja ümberpööramine, varem seadusandluses öeldi, et öö, äh, tasakaalust väljas olevad piirkonnad võrduvad äh, pakkumispiirkonnaga, kuid tegelikult peaks meie eesmärgiks olema suur likviidne pakkumispiirkond üle terve Euroopa, sellele peaks keskenduma. neljas, millest ma tahaksin rääkida, on võimsusmehhanism. siin me oleme ka nõus sellega, et see peaks olema viimane õlekõrs ja loomulikult tuleb riigiabi nõuetest kinni pidada. õige on meie meelest ka see, et tuleb kasutada standardseid äh, kriteeriume äh, ähm, võimsusturgude jaoks, kuid äh, võimsusturud peaksid olema avatud ka piiriülestele operaatoritele. kuues valdkond, millele ma keskenduksin, viies parandab kõneleja on äh, siis äh, taastuvate energiaallikate integreerimine elektrienergia turule. siin äh, juhtpõhimõte, mida me hindame väga kõrgelt, on see, et hinnad ei peaks hakkama moonutama turuhinnasignaali ja me ei tohiks turul osalejaid heidutada sellega. oluline ja positiivne on see, et väga olulist rolli on öö, lühiajalistele turgudele viidatud. ja nüüd kaks valdkonda kus äh, võtmesõnaks on koordineerimine regioonide vahel või erinevate poliitikavaldkondade vahel. regionaalne koostöö on selgelt äh, hädasti vajalik selleks, et Euroopa elektrienergia turg oleks konkurentsivõimeline ja integreeritud. see eeldab ka äh, ülekandevõrgu ettevõtjate koostööd, selles osas on tehtud väga suurt suuri edasiminekuid ja seda me toetame talvepaketis, kuid me ühtlasi me arvame, et regionaalsete operatiivkeskuste teemaga minnakse natukene liiga kaugele, siin ei võetakse nimelt arvesse ülekandevõrgu ettevõtjate üksikvastutust, eriti mis puudutab operatiivküsimusi ja viimane küsimus, millele keskenduksin, on poliitikate koordineerimine, sellega ma lõpetan, minu meelest on väga oluline energiaturu kujunemise ja kliimapoliitika aspektid lahku lüüa, üks näide ainult, kus need on segu aetud, fikseeritud see viissada viiskümmend grammi äh, CO kahte kilovatt-tunni kohta, see peaks olema siis ähm, piiriks, et äh, võimsusmehhanismides osaleda saaks, see tingimus ei ole väga äh,, väga kasulik meie jaoks ja selle peaks üle vaatama. suur tänu, ütleb härra esimees, järgmisena annaksin sõr, sõna kolleeg Niisile, kes on ENSO-E esindaja ja sõna on nüüd teil, tuletaksin meelde, kõigile, et NSOE loodi kolmanda seadusandliku paketi alusel aastal kaks tuhat üheksa ja proua Niis, teie ettevõte või teie organisatsioon esindab neljakümmet kahte assotsiatsiooni äh, mitmekümnest riigist üle Euroopa ehk palju rohkem on teil liikmesriike kui Euroopa Liidus. ehk teisisõnu saate meile siis öelda, millisena näete teie uut turukorraldust äh, ette operaatorite seisukohast, kes vastustavad äh, otseselt elektrienergia siseturu eest, nagu ma saan aru, te olete Enso E, mitte Enso G, äh, aga te ei võ-, võitle siis Enso G-ga ehk gaasile pühendunud osaga? Eh, ma tahaksin äh, nüüd teha tagasi selle minuti, mis eelmise kõneleja, eelmine kõneleja ära kustutas. suur tänu teile, et te kutsusite meie organisatsiooni sellesse, osalema selles olulises arutelus. kõigepealt ma tahan öelda, et on ainult üks energiaturg ja ENSO-l on see täiesti selge, et tulevikus on väga oluline töötada edasi selle suurepärase infrastruktuuriga, mis Euroopas on, seda on vaja optimeerida ning me peame arutama ka, millised on meie ressursid. E, elekter on selline, nii nagu siin juba öeldi, et meie läheme üle Euroopa piiride, meil on nelikümmend kaks liiget, e, Šveitsi ja nii edasi, Londonis on veel oluline liige ning e, ma loodan, et äh, see jääb ka edaspidi oluliseks liikmeks. see on nüüd Euroopa dimensioon, mis läheb üle piiride. ja see tähendab, et meil on vaja üle euroopalist lähenemist, mitte vabatahtlikku, vaid kõikidele siduvat, nii et, et mitte äh, vabatahtlik, vaid kohustuslik üle-euroopaline lähenemine on oluline et äh, see talvepakett äh, on saanud ilusa nime Puhas energia kõikidele Euroopa kodanikele. see on selleks siin, et meil oleks kindel, äh, konkurentsivõimeline energiaturg, et oleks seotud omavahel ka transpordiga ning et me saaksime aru, kuidas on vaja kasutada taastuvenergiaallikaid aastani kaks tuhat kolmkümmend. meie eh, tabeli pealkiri on see, et milliseid muutuseid on vaja. Eh, mikspärast me peame muutma olemasolevat eh, süsteemi sellepärast et on juba olemas sätteid, mis näiteks eh, on ära toodud eh, heitmete ettepanekus, mis tuli eh, Euroopa Komisjoni poolt, me peame arvestama ka tarbijate paradigmat, me peame harutama hinnaküsimust, sest hind on äärmiselt oluline tarbijate jaoks. meil on vaja kaotada hindade ülempiirid ja meil on vaja olla eh, paremini valmis eh, probleemide lahendamiseks, need peavad põhinema eh, lähemuspõhimõttel. ning me peame hindama ka, millised on meie ees seisvad väljakutsed, nii standardväljakutsed kui need, mis puudutavad liikmesriike. sellepärast on äärmiselt oluline regionaalne koostöö, pidades silmas aastat kaks tuhat kolmkümmend räägiti me arutasime väga põhjalikult Kesk-Euroopast eh, toimuvat eh, koostööd. kui me vaatame asjade füüsilist poolt, kui me vaatame Estlinki ja teisi võrguühendusi, siis me näeme, et nad on ühendatud eh, üld-Euroopa süsteemi. turu seisukohast rääkides oleme me juba ühendanud eh, Lääne-Euroopa, on toimunud eh, regionaalne ühendamine ning nüüd me püüame ühendada eh, kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa selleks, et, e-, et elektri vallas kaoksid Äh, et elektri vallas kaoks äh, tasakaalustamatus, see toob kaasa ka integreerumise, äh, see toob kaasa uusi võimalusi, niisugune on meie regionaalne lähenemine. aga meil on ka muresid puhta energia osas meil on olnud väga eh, eh, tõsiseid väljakutseid sisaldav protsess võrkude osas, see puudutab erinevaid eh, organisatsioone. aga tegelikult selles paketis on neid asju väga pealiskaudselt nimetatud, meie jaoks on need äärmiselt olulised. ja me peame mõtlema, kuidas nendest probleemidest üle saada järgmise kahe aasta jooksul mis puudutab nüüd regionaalseid eh, keskusi, operatiivkeskusi, siis see tähendab, et eh, põhivõrgu ettevõtjad peavad eh, regionaalselt koostööd tegema, liikmesriigid peavad koostööd tegema aga nende uute struktuuride osas ei ole praegu siduvaid eh, kokkuleppeid, sellepärast et nendel puutuvad eh, vastaspooled liikmesriikides ja mis puudutab üldse tulu, turu, turu kujundust, turu korraldust, siis selles osas eh, me tulime välja hiljuti ühe dokumendiga. väga oluline on eh, eh, põhivõrkude, eh, põhivõrkude ametid, mis toetaksid kohalikke turge ja see toob endaga kaasa ka hulgituru integratsiooni. see tähendab seda, et me, et tarbijad on aktiivsed kõikidel Euroopa turgudel nii, meil on vaja eh, pakettlähenemist selleks, et oleks võimalik tegutseda piiriüleselt. nüüd kolmandaks eh, on vaja meil jaotatud paindlikkust eh, tarbijate poolt just piiriüleses tegutsemises. suur tänu! suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna eh, härra Mattias Pokile, kes eh, on Angora energiavende esindaja ja tema räägib oma seisukohtadest. härra Pokk on töötanud rohkem kui kümme aastat Euroopa Komisjonis, kui volinik oli härra Potočnik, ta tegutses keskkonna vallas. ja ja sellest seisukohast lähtudest on teie kogu kogemus eh, just suunatud keskkonnakaitsele ja ka kliimaküsimused on teile väga lähedased. nii et teie positsioon, eriti Angora Energia vendes töötades eh, on väga huvitav eh, Teie teate palju üleminekust Euroopa energiaturgudele ja milline on siis teie positsioon? Uh, uh, suur aitäh ja suur aitäh ka selle eest, et te meid uh, siia kutsusite esinema, uh, see Agora Energy Vende on nii-öelda mõttekoda, mis paikneb Berliinis, meile on andnud mandaadi meie toetajad ning me eelkõige loomulikult pöörame tähelepanu äh, Saksamaa energiaturule ja energiasektorile. Neil on äh, väga pikk traditsioon energia tootmisega Saksamaal, aga loomulikult vaatame me ka väljaspoole Saksamaa piire. ma oma ettekandes pööran peamiselt tähelepanu sellele väga komplekssele talvepaketile ja mõningatele spetsiifilistele detailidele. ma tahan loomulikult eelkõige rõhutada seda, et juhtugu, mis juhtub Euroopa Liidu seisukohast lähtudes ja riiklikest seisukohtadest lähtudes kliima kaitsmisega, siis ma igal juhul tahan rõhutada, et kui me ühiselt tegutseme, siis on meie võimalused edu saavutada oluliselt suuremad kui üksteda tehes me saame edendada ka arutelusid Euroopas rahvusvahelisel tasandil, et näidata paremini, mida meil on oma kodanikele pakkuda. ja lähen nüüd kohe edasi nelja punktiga. esiteks tuleks nimetada, et Euroopa on märkimisväärset edu saavutanud oma Euroopa-sisesel energiaturul. järgmised sammud, nagu ma ka eelkõneleja rõhutas on taastuvenergia kasutamise eesmärgi saavutamine, mis kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks seati äh, liikmesriikidele, see tähendab seda, et energiast tuleks kaheksakümmend protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks kasutada taastuvenergiaid. üks äh, turu ümberkujundamise aluseid on komisjoni jaoks just nimelt see, et turg muutuks paindlikumaks, et äh, turud oleksid lii-, likviidsemad. kui me vaatame, mis praegusel hetkel Euroopas turgudega toimub, siis tegelikult Euroopas on hiiglaslik üle võimsus ja kui me vaatame tuleviku suunas, siis kõige olulisem on just nimelt see, et meil oleks paindlikumad energiasegud pakkuda ning mõned võimsused on eriti mittepaindlikud, näiteks nagu kõik, igasugune kivisöepõhine energia tootmine ja seetõttu me peame midagi tegema nendega, et me saaksime võimaldada turul muutuda tõhusamaks, muutuda paindlikumaks, kasutada erinevaid energiaid, energiasegusid. kõiki teid ilmselt huvitab komisjoni ettepanek, et komisjon on oma ettepanekus ka seda ülevõimsuse probleemi nimetanud. see teatis, milles me oleme tutvustanud seda paketti, ütleb ka komisjon, et komisjon alustab dialoogi liikmesriikidega, nende liikmesriikidega, kes soovivad, et et süsiniku ja, ja kivisöe rikastes piirkondades võetaks midagi ette energia muudele energiatootmisliikidele üleminek, minekuks mõnedes Euroopa piirkondades ollakse ikkagi jätkuvalt äärmiselt kivisöepõhised. nüüd järgmine asi, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida, on võimekuste sekkumine. see on ka suur osa komisjoni ettepanekust, me räägime seal võimekusmehhanismidest üsna pikalt ja põhjalikult ning me vaatame Euroopa energia siirde suunas ning kui me sellega tegeleme, siis äärmiselt oluline on see, et, äh, et sekkumised oleksid kooskõlas äh, süsinikusisalduse vähendamisega ning äh, määrataks kindlaks, missugused on need res-, on ressursid, et ressursside piisavus oleks pidevalt olemas rahuldamaks kõiki neid paindlikkuse tagamise vajadusi. kui me nüüd vaatame komisjoni ettepanekut, siis tõsi ta on, see läheb õiges suunas, selles sisalduvad mõned väga olulised ideed. asi ei ole mitte ainult ressursside piis-, piisavuses, me peame rohkem pöörama tähelepanu ka nõudluse poolele ja nõudluse tõhususele ning sellele, kuidas paine- pa,, kuidas võimekusmehhanisme välja töötada kui liikmesriigid tunnevad, et neil on mõningaid ressursiprobleeme tekkimas. ning selles kontekstis oleme me seisukohal, et, et heitmete standarditele tuleb pöörata tähelepanu, see on äärmiselt olulise tähtsusega, kui me vaatame Euroopa Liidu süsinikusisalduse vähendamise eesmärke Äh, järgmine probleem on muidugi taastuvenergia kaasamine, selle hulga suurendamine. komisjon on pidevalt liikmesriikidele survet avaldanud, et äh, nende turunduskohustused, turu äh, integreeritus, konkureerivad pakkumised oleksid paremad arenetud, me näeme ETS-i hind kuus eurot või rohkem ning ei ole tegelikult analüütilisest seisukohast lähtudes realistlik, et me saame investeerida äh, taastuvenergiasse niivõrd suures koguses või niimoodi, et äh, taastuvenergia kogu investeeringu tagasi tooks. see on reaalsus, aga see tähendab seda, et me peame heitmetega kauplemise süsteemidele tagasi vaatama ning sealsed äh, hinnad tegelikult viitavad sellele, et kahe tuhande kahekümnendast kahe tuhande kolmekümnenda aastani, kui me lähtume nendest arvulistest näitajatest, jääb siiski väga oluliseks see, et meil oleksid paigas tugevad ja elujõulised, elujõulised taastuvenergia raamistikud, sellepärast et sellisel juhul me vähendame riske ja riskide vähendamine tähendab ka seda, et investeeringute kulud hoitakse nii madalal kui võimalik. see on midagi, mida meil on ilmtingimata vaja, kui tegemist on uute võimekuste jaoks konkureerivate pakkumiste tegemisega ning kui tarbija või maksumaksja peab korra äh,, kogemata maksma hinda mis on liiga kõrge, siis see ei ole kahtlemata olukord, mida me soovime saavutada. ning see on just asi, millest mida me üritame vältida tugevate ja jõuliste taastuvenergiavõrkudega ning viimase slaidina ma puudutan teemat, kus me praegusel hetkel seisame, ma tean, et nii nõukogu kui äh, parlament arutavad heitmetega kauplemise süsteemi. see äh, graafik, mida see siin, mida te siin näete, puudutab heitmetega kauplemise äh, Äh, süsteemi fundamentaalset reformi ning rõhutab seda, et äh, kahe tuhande kuni kahe tuhande kolmekümnenda aastani äh, meil on vaja täiendavaid investeeringuid. suur aitäh teile! suur aitäh meie viimasele sõnavõtjale. tõsi, parlamendis oleme me põhjalikult arutanud seda teemat, seda, kus suunas me liigume selle teema ja selle valdkonnaga, aga nüüd ma annan sõna kõigepealt neljale raportöörile, kes on sõna palunud, niisiis eelkõige meie raportöörid, härra Kallitš, uus energiaturu kujundus, palun, teil on sõna. suur aitäh ja suur aitäh ka kõnelejatele. mul on kõigepealt kommentaar ja seejärel küsimus. viimase sõnavõtu osas on mul kommentaar. Te räägite kogu aeg, et kui me vähendame riske, siis me vähendame ka kulusid. aga kulud on ju kõige väiksemad siis, kui võimekusi kasutatakse ära nii palju kui võimalik. minu arvates riskide vähendamine ei ole sugugi kulude vähendamisega seoses, nii et ma ei saa päris täpselt aru, kuidas see peaks toimima. ja nüüd küsimus, mis puudutab võimekuste loomist. me kõik teame, et kui taastuvenergia hulk kasvab, siis süsteem vajab üha rohkem ja rohkem süsteemi sisesse ehitatud tugisüsteeme, kui näiteks päikest ei paista või tuul ei puhu. ja siiamaani me oleme kasutanud äh, neid äh, võimekusmehhanisme ehk siis me maksame kellelegi, et nad oleksid igaks juhuks valmis. meie küs-, minu küsimus on nüüd selline, kas turg suudaks vajaliku toetuse pakkuda niimoodi, et niimoodi, et tarnekindlus on maksimaalse, on maksimaalselt tagatud, me võime küll oodata, me ei saa oodata kahte tundi, et elekter tuleb siis tagasi, et ma tahaksime teada, kuidas teil praegusel hetkel on see toetuse süsteem lahendatud, aitäh. ja nüüd härra Blanco Lopez, taastuvenergia. suur aitäh esimees ja suur aitäh ka kõikidele teistele sõnavõtjatele. tegemist on hiiglasliku paketiga, millega me peame nüüd tegelema ja kui me endale seatud, endale Pariisis seatud eesmärgid soovime täita kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ette nähtud süsinikusisalduse vähendamine näiteks, siis me peame tõesti nüüd tõsiselt tööle asuma energiaturgudel toimuvad tohutud muutused ja me peame tõesti võtma kasutusele detsentraliseeritud taastuvenergia, mille operatiivse kasutamise kulud on väikesed ning me peame lubama turule uued osalejad. kõik need muudatused on võtmetähtsusega. mul on härra Boltonile kaks küsimust. esiteks, ma tahaksin kuulda teie seisukohta äh, mis te arvate, kas uus määrus lahendab ära kõik need kahtlused ja kõhklused, mis on siia, siin esile kerkinud? ja teine küsimus, mis saab jälgitavusest? näiteks energia, mis tuleb äh, toetatud taastuvenergiaallikatest ja siin ma tahan küsida veel ühenduste palka seonduvaid probleeme, eriti näiteks Hispaania sarnastes riikides, kui meil peaks olema suurem võimekus, mis põhineb taastuvenergial, kes siis koordineerimise eest vastutab, kes hoolitseb selle eest, et ESO-d liik-, riiklikul tasandil oleksid omavahel ühendatud? suur aitäh! minul on küsimus härra Bukile ja küsimus on nimelt järgnev, te rääkisite väga palju paindlikkusest. juba on nimetatud, et paindlikkuse säilitamiseks, et kasutada näiteks tuuleenergiat, on meil tarvis hiiglaslikke energiareserve ja see omakorda vähendab energiatõhusust. aga sellest, mis teie ütlesite, sain mina niimoodi aru, et tuhat viissada viiskümmend grammi eh, megavatt-tunni kohta on eh, norm. näiteks Saksamaal on olemas plaan, et eh, tuuleenergiat tuleks kasutada kombineeritult gaasi gaasist toodetud energiaga, nii et umbes nii et, et kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti tuuleenergiat ja siis ülejäänud gaasiturbiinidest, mitte gaasiboileritest, aga gaasiturbiinidest tulen, tulev energia ja sellisel juhul on ka tagatud tõhusus. aitäh, nüüd järgmised sõnavõtjad, mm, kolleeg Morten Peterson, kes esindab Eisari ACR-i raporteid. niisiis suur aitäh teile see, nende sõnavõttude eest, nendest on tõsiselt kasu, väga oluline on neid kõiki kuulata. väike märkus minu poolt me võrgustikukoodide rakendamise olulisus on asi, mida te nimetasite ja tõsi, ma olen igati nõus, see on asi, millega me peame koostööd tegema seoses ka EISA määrusega, see on kahtlemata võtmetähtsusega teema, mida me ka peaksime siin komisjonis arutama, nii et ma tänan teid selle märkuse eest, olen igati nõus sellega. ning taas küsimus härra Pukile teie ettekande kohta ühel slaidil. unustasin kahjuks prillid koju, koju, mistõttu mul oli raske seda lugeda, ütleb kõneleja igal juhul ma olen tänulik sellest, et oma slaidid ka välja jagasite, nii et äh, siin ma saan nüüd korralikult seda näha. niisiis äh, slaidil number neli, kus te räägite võrgustike äh, tugevuse ja elujõulisuse vajalikkusest ja siin on öeldud, et komisjoni mõjuhinnang liialdab sellega, kui palju taastuvenergia kasutusele võtmine maksab ja varjab seda, kuivõrd äh, tugevad ja elujõulised on taastuvenergia võrgustikud. see on veider märkus siin ja ma tahaksin kuulda täpsemaid hinnanguid selle kohta. suur aitäh! ja nüüd äh, kolleeg Turmes, äh, raportöör, kes käsitleb haldusteemast. suur aitäh, mul on EIX-i esindajale üks küsimus, nimelt paindlikkus. kuidas Äh, kuidas on omavahel seotud riski maandamise erinevad äh, tooted, lühiajalised ja pikaajalised. ma tahaksin teada, missugune on see turg, mille me peaksime kujundama, kas pikaajaliselt kasutatav turg, lühiajaliselt, äh, kuidas erinevad avatud tsükliga gaasiturbiinid, kõikvõimalikud erinevad paindlikkuse tagajad eh, e-, energiaturul, kuidas need on seotud selle turu paindlikkusega? see on nüüd üks küsimus ja siis härra Pukk. hiljuti oli Euroopas kaks päikeseenergia pakkumist, üks neist Taanis, viiskümmend viis eh, mm, eurot megavatt-tund ja siis toimus ka Poolas teine pakkumine samuti päikeseenergiale ning Poola pakkumine oli üheksakümmend viis eurot megavatt-tunni kohta. miks on tehnoloogia, mida kasutatakse massi, massturul, miks on Poolas nelikümmend eurot kallim see pakkumine kui Taanis, samal ajal kui me oleme üsna veendunud, et Poolas on maa hind ilmselt odavam kui Taanis ja kumbki nendest ei ole Eurotsooni riik kuidas me selgitaksime nii suurt hinnaerinevust ja kas on midagi niisugust, mida teie arvates oleks võimalik teha, et niisugust ebanormaalset hinnavahet ära kaotada? tehnoloogia on üks ja sama, päikesepaiste on üks ja sama, kumbki liik, riik ei ole eurotsooni riik, maa maksab veidikene vähem Poolas, aga ikkagi Poola pakkumine on nii palju kallim. mis sellega teha? suur aitäh selle küsimuse eest ja nüüd järgmised sõnasoovijad. suur tänu, härra esimees. mul oleks kaks küsimust meie külalistele. kõigepealt eh, hinnatsoonide jagamine. komisjon on teinud ettepaneku, et et ehm, pakkumispiirid peaksid olema siis vastavalt võrkudele ja pakkumispiirkonnad, nendes ei tohiks ka olla kitsaskohti ja komisjon peaks lõppkokkuvõttes siis otsustama, kas eh, siseriiklikud tsoone laiendatakse või ei minu küsimus on, minu meelest on see väga halb lähenemine, sellepärast et komisjoni ettepanekus on siseriiklikud meetmed need, mis, mis need kitsaskohad peaksid eemaldama, jäänud täiesti välja, näiteks äh, Saksamaa äh, Austria pakkumispiirkond, see on kõige likviidsem pakkumispiirkond Euroopas ja minu meelest on täiesti selle turgu äh, kahjustav, kui me hakkame seda veelgi siis kildudeks jaotama ja nüüd äh, kaotatud võimsuse hind, see sõltub äh, elektrienergia pakkumisest, see on teoreetiline määrus, see on elektri hinna hinnang, mille tarbijad oleksid valmis maksma siis, kui elekt-, et vältida elektrienergia katkestust. ja liikmesriigid peaksid siis ise otsustama, mis see hind on minu küsimus seisneb aga selles, iga liikmesriik võib öelda ühe summa, mis tähendab seda, et lõpuks on meil kakskümmend seitse erinevat hinda ehk siis kaotatud võimsuse hinda ja see viib ju täielikule turu killutu, killustamisele minu meelest. suur tänu, härra Roil, palun. suur tänu, mina tahaksin küsida Enso eelt töö, koostöö kohta Euroopa tasandil ma ei ole leidnud mitte ühtegi seisukohavõttu selle kohta ka komisjonilt, miks vabandust, Atseri kohta, miks peaks Atserile andma rohkem öö, äh, pädevusi, see tekitab ainult probleeme. kus on tekkinud koostöös täna probleeme ja kas need probleemid öö, äh, tekivad sellest, et Atseril ei ole piisavalt kõnele, kaasarääkimisvõimalust või on probleemid ka milleski muus? teiseks, ikka ja jälgi on kuulda, et on raske üle piiri äh, elektrienergiat transportida, näiteks äh, Saksamaal oleks seda raske väidetavalt äh, importida. ja et see sõltub sellest, et ei ole valmidust selleks. aga kas põhjuseks võib olla ka see, et et meil on jah, võib-olla väga suur nii-öelda äh, elektriühenduste maantee, aga maantee Saksamaa piiridel põrkub kokku sellega, et enam ei olegi Saksamaal nii-öelda elektrienergia maanteid, vaid ainult väiksed külateed, et need asjad ei ole omavahel ühtlustatud minu meelest on siin vasturääkivusi, aga see ei ole probleem selles, et ei ole lihtsalt võimsust Saksamaal seda energiat edasi transportida ja viimane küsimus äh, samuti võimsusmehhanismides, äh, see viissada viiskümmend grammi on siis nüüd seatud komisjoni poolt äh, kõige kõrgemaks määraks, piirmääraks, kas on uuringuid sellega, selle kohta või on see mingi laest võetud arv? suur tänu, kolleeg Mika. suur tänu härra esimees. subventsiile pentru toate tipurile de energie, nou pakett. ma tahaksin rääkida sellest, et minu meelest tuleks kõik äh, toetused ära võtta energiaallikatelt, ükskõik milline see energiaallika on, kas taastuvenergia või äh, fossiilsed ähm, energiad äh, ainult uutele tehnoloogiatele jäetakse toetus, aga sellega võib kaasneda minu meelest see probleem ja võib-olla härra Paulun oskab mulle sellele vastata, Rumeenias tekkis meil olukord, kus üks vahendaja, üks offshore ettevõte hakkas müüma energ-, ostis energiat kümne euroga ja muust turuhinnaga maha see kümme eurot ostuhind ja sek-, viiskümmend eurot äh, müügihind vahe, vahe panid endale tasku kas te arvate, et äh, ei peaks äh, siis mingisugust käibemaksu vähemalt tooma siia sisse, kui toetuseid enam ei ole selle müügile? Rumeenias kümnendal jaanuaril oli meil kümme päeva miinus kakskümmend kraadi õues, isegi äh, külmem ja metsik tuul ja see tähendab seda, et, et, et tunnetatud, tunnetuslikult oli kolmkümmend, nelikümmend kraadi külma Äh, aga, ja tõsteti elektri või tähendab, elektrienergia kasutus tõuses kolmkümmend protsenti, aga ainult söe arvel. me oleme investeerimispangalt palunud toetust, et oma taristuid parandada, kuid viimasel hetkel ei olnud võimalik sellele lepingule, seda lepingut sõlmida. miks? sellepärast, et seda ei peetud investeeringuks, mis võiks tuua tulu see ei ole rentaabel investeering nende meelest. ja seega inimesed, kes tahavad meie taristut uuendada, ei suutnud näidata, et, et see ka midagi tegelikkuses annaks ja minu küsimus ongi järgmine. mida teha järgmise aasta talvel? kes äh, siis äh, Rumeenias üldse hakkab veel energiat äh, müüma, kui on seatud see viissada viiskümmend grammi piirmääraks? siis meil tekib tõsine probleem äh, söepõhise energiaga ja meil on vaja tuua sisse Ungarist elektrienergiat meie naabritelt. venelased, kes on meie suurim tarnija, ütlevad, et nemad meile rohkem äh, tarnida ei saa. ja see tähendab seda, et hinnad tõusevad lakke talvel poole võrra, tõuseb elektrienergia hind ja mida teha siis? sekkub härra esimees. ma tahaksin küsimusi minu küsimustele järgmine kõneleja, palun. härra Krasnodebski. Äh, suur tänu, härra esimees lubage mul kõigepealt äh, esitada üks märkus. meie esimene kõneleja ütles, et me ei peaks energiapoliitika eesmärke segama kliima soojenemise vastaste eesmärkidega, ütles, et need on kaks erinevat asja, mida tuleks äh, eraldi arutada. aga meie kolmas kõneleja täna oli hoopis teisel seisukohal. Teie ütlesite, kas on probleem tõlkega? siiski vist mitte. Teil oli hoopis teistsugune filosoofia. Teie ütlesite, et energiapoliitika peaks olema allutatud äh, kliimapoliitikale. see Äh, seda ütleb ka ju ometigi teie ähm, ühenduse nimi Agora Energii Vende ehk energiakannapööre, aga on tehtud uuringuid ähm, sellest liikmesriigist, kus see energiakannapööre on tehtud ja selle uuringu kohaselt äh, me peaksime lähtuma või selle uuringu tulemusest me peaksime lähtuma ka Euroopa energiapoliitikat kujundades. kõik need äh, energiaga varustatuse kannapöörde probleemid, nendele tuleb ka viidata. üks probleem on see, et ei ole reservsüsteemi. kui tekib näiteks probleeme äh, ühendusliinidega ja nii edasi energiasüsteemi äh, muutmine võib tekitada probleeme ka naaberriikides kellel on järjest suuremaid raskusi praegu. ja minu küsimus esimesele kõnelejale, kuidas äh, on see teatud, seotud teie seisukohaga? Te ütlesite nimelt, et on väga oluline taastuvad energiad integreerida tõhusalt. kas te võiksite tuua konkreetseid näiteid selle kohta, kuidas äh, selliste pakkumispiirkondade loomine aitaks meil siis äh, tõhusamalt integreerida taastuvenergiaallikat, suur tänu! järgmine kõneleja, kahjuks ei kuulnud, kellele sõna anti. suur tänu! kõigepealt on mul üks küsimus, kuidas me peaksime ilma toetusteta äh, motiveerida taastuvatele energiatele üleminekut, ütleb proua Spüraki, kuidas me saaksime seda motiveerida ilma, et turud kokku äh, kukuks ja kuidas jõuda siis äh, hindadele, mis on ka taskukohased. järgmine küsimus on energiatarnekindlus, tarnekindlus. energia tarnekindlus. Euroopa Liidus on liikmesriike, keda ei, kellel ei olegi naaberliikmesriike, näiteks äh, Kreeka. Äh, meil ei ole ühtegi äh, liikmesriigi naabreid. kuidas me saame sõlmida siin mehhanismi, mis tagaks piiriülese energiaülekande, tagamaks tarnekindlus? aitäh! suur tänu, proua Haams proua Haams, te olete mul nimekirjas. suur tänu! ma tahaksin äh, korraks veel rõhutada seda, et minu seisukohast on kogu terve talvepakett loomulikult seotud äh, kliimapaketiga ja ei oleks sugugi õige kliimapoliitilisi eesmärke lahutada täiesti äh, energiapoliitika eesmärkidest. see talvepakett minu meelest peab teenima seda eesmärki, et Pariisis kokku lepitud dekarboniseerimise eesmärgid ka realiseeruvad. ja kolleegid ikka ja jälle küsisid seda küsimust ja seda ma rõhutaksin ise ka siis, härra Pukk, et kas on äh, mingisug-, kas, miks me ei lähtu sellest põhjendusest, mis on väga selge heitenormide kohta ja sellest me peaksime lähtuma ja minu meelest on täiesti õige, et Euroopa Komisjon heitenormidele sellise, et, et sellise heitenormi väl-, paika pani. aitäh, proua Ernst! suur tänu! minu kord, ütleb proua Ernst minu jaoks on olulised kaks küsimust, me räägime väga palju puhtast energiast ja sellest, kuidas ülemvõimsust vältida ja kuidas äh, hinnatõusu vältida. ja ma arvan, et äh, lõpuks me peame hinna kujunemisel lähtuma ka sellest, et äh, peavad olema mõõdukad hinnad, millest me peaksime lähtuda kahekümne seitsmes liikmesriigis ja, ja see puudutab tegelikult ka teist teemat äh,, nimelt ähm, see nimetatud energiavaesus, me ei saa seda teemat eemaldada, selle e e eraldada ja me ei saa äh, ka mööda vaadata sellest puhta energia paketis. me ei tohi äh, unustada, et on liikmesriike, kus inimesed ei suuda endale kütet lubada, on nii-öelda küttevaesed ja see tekitab tõsiseid probleeme see on meie jaoks väga südamelähedane teema ja me tahaksime seda ka äh, sisse kirjutada siia pakettidesse. ja siis kogu see taastuvenergiate küsimus, me oleme viimat-, viimastel kuudel ikka ja jälle äh, rääkinud ähm, taastuvate energiaallikate kontekstis säilitamisest äh, ja tegelikult me ei ole praeguste lahendustega rahul me tahaksime teada, mida te ütlete, et meil peavad olema robustne raamistik, ta-, robustne raamistik taastuvate energiaallikate jaoks, kuidas te siis, äh, te arvate, et see oleks pidanud olema lahendatud kogumise ja säilitamise osas? ja mina olen ise pärit äh, piirkonnast, kus äh, veel sütt kaevandatakse, nüüd räägitakse sellest, et sütt, süsi tuleks maha jätta äh,. aga mida te ikkagi arvate siis, et milline see üleminekuperiood siis peaks välja nägema? suur tänu, kolleeg Kelly. suur tänu ja suur tänu meie tänastele külalistele. mina olen pärit Iirimaalt ja loomulikult me oleme võtnud endale kohustused seoses äh, kliimamuutuste vastase võitlusega ja seoses taastuvate energiate energiasegusse lisamisega. aga meil on tekkinud veel üks probleem, Brexit see tähendab seda, et me ei ole enam ühendatud äh, meie Euroopa riigiga, meil ei ole enam naaberriiki, kes on Euroopa Liidu liikmesriik ja seega on tehtud ettepanek elektrienergia ühenduse loomiseks ähm, Prantsusmaaga, see on muidugi täiesti mõistlik ja kasulik, aga kallis ka. ja ideaalses maailmas oleks Euroopa kõik omavahel ühendatud ja Energialiidu üks eesmärkidest ongi ju see, et me oleksime omavahel ühendatud, aga kuidas seda saavutada ja kas see on ka üldse äh, rahaliselt mõeldav? ja teine küsimus, Kristjan äh, küsis selle juba ära, nimelt taastuvate energiatele ähm, varusüsteemi loomine. kui teaduse arengud äh, liiguvad õiges suunas ja me saame lisaks äh, tavapärasele tuule äh,, taastuvale energiale, tuulele ja päikeseenergiale äh, ka uusi öö, äh, allikaid. nimelt äh, ka minu piirkonnas, valimispiirkonnas, kus kolleegid käisid, äh, tehakse uuringuid offshore tuuleparkide osas ja ka laineenergia kasutamise kohta ja vabandust, tõusu- ja mõõnaenergia kasutamiseks. mingil hetkel see võtab veel aega, aga mingil hetkel on see reaalne tarneallikas meie jaoks ja me peame mõtlema sellele kui hakatakse looma neid ühendusi, siis selle asemel, et keskenduda fossiilkütustele kui varuvariandile, võiks hoopis uutele taastuvaneetele energiatele panustada varuvariandina. et noh, kui kui tuult ei ole, siis vähemalt äh, lained laksuvad ja kui lained ka ei laksu, siis vähemalt tõusemõõn ikka jääb. nii et äh, mingi variant on ju alati olemas. nii et kas me ei peaks prioriteediks seadma tõesti Euroopa ühendamise, tõelise energia loomise üle terve Euroopa, et Euroopa oleks ühendatud ja siis oleks võib-olla kõik need ülejäänud asjad ka lihtsam ellu viia the answers and, uh, and remarks. Answers and, and remarks. Yeah, towards you. nüüd siis palun teie märkused ja vastused. suur tänu, kuna väga palju teemasid tõstatati erinevate kolleegide poolt paljud küsimused tegelikult puudutasid selle eh, teema sisu väga põhjalikult. alustaksin sellest, et tegelikult eh, eh, taastuvenergiate puhul on vaja varuvarianti praktiliselt üks-ühele. analüütilisest seisukohast vaadates niisugust seisukohta me mõnede liikmesriikiga, e-, liikmesriikidega ei jaga, eriti nende liikmesriikidega, kus eh, taastuvenergia osakaal on suur, näiteks nagu Taani. Need uuringud, mis läbi viidi ja mis vaatavad tulevikku, ütlevad, et just nimelt äh, salvestamine äh, on oluline, aga selleks kulub aega. ja äh, just nimelt selle olulisus taastuvenergia puhul suureneb. nii et kui palju meil on vaja niisuguseid väga kindlaid varuvariante, sellele mm, väga kindlalt vastata ei saa ja mul on väga hea meel seda teemat käsitleda teiega põhjalikumalt ja detailsemalt hiljem. nüüd eh, nii mõnigi eh, kõneleja tõstatas siin selle viiesaja eh, viiekümne grammise CO kahe emissiooninormi. Öeldi, et see on seotud kuidagimoodi äh, Saksamaa olukorraga, mina niimoodi ei arva. minule tundub, et kui sa, et kui komisjon niisuguse ettepanekuga välja tuli, siis nad ütlevad sõnaselgelt et see tegelikult näitab terve energialiidu eh, sellist perspektiivi, see näitab, et meil peab olema tegemist kompleksse lahendusega, et eh, kliima, eh, kliima aspektid on seal tugevalt sees. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast Eh, Euroopa Investeerimispank ei toeta projekte, mis ei vasta sellele viiesaja eh, viiekümne eh, grammisele CO kahe heitmemäärale, nii et see asi on juba pikka aega kestnud me püüame vältida keskkonnale ohtlikke subsiidiume, toetusi ja emissioonitase eh, on väga oluline, eh, kui me räägime eh, sellisest võimekuse loomisest ja selle toetamisest. niisugusi asju enam ei toetata, mis on kahjulikud kliimale ja see tuli välja ka meie arutelust. härra Toomas, te küsisite, mis vahe on eh, pakkumiste puhul päikeseenergia osas nii Hollandis kui Taan-, nii Taanis kui Poolas. Te rääkisite siin erinevast maksumusest aga tegelikult me peame mõtlema ka riskile ja see risk väljendub kulus. see oleks minu selgitus. kui me vaatame asjadele investori perspektiivist, siis eh, taastuvenergiasse investeerimine on eh, väga eh, kapitalimahukas ja Eh, rohkem kui teiste investeeringute puhul eh, loodad sa teatud eh, tehnoloogiatele ja sa ja, ja veel rohkem loodetakse just nimelt stabiilsetele tingimustele. kui nüüd tegemist on ebakindlate olukordadega, siis risk suureneb. ja kui te peate eh, kasutama oma kapitali eh, selleks, et taastuvenergiatesse investeerida, siis riskipreemia suureneb. see oleks vastus teie küsimustele. kui me vaatame eh, tervet Euroopat, siis me näeme, et kapitalikulukus investeeringuteks taastuvenergiatesse erinevates liikmesriikides on väga erinev. see sõltub Äh, tegelikult äh, just nimelt selle regulatiivse keskkonna ähm, erinevatest töömehhanismidest ja töö tulemustest. ja need kaks faktorit äh, tõstavad investeeringu kulu. nii et nagu siin välja toodi, täpselt samasugune projekt ostab, maksab ühes riigis tunduvalt rohkem kui teises. meie analüüs näitab seda, et eh, seda peaks Euroopa tasemel ka käsitlema ning ma loodan, et eh, komisjonilt tulev taastuvenergiate ettepanek eh, käsitleb ka kapitalikulu erinevad kapitalikulu erinevates liikmesriikides. ma nüüd vaatan korraks, kas ma olen vastanud kõikidele küsimustele, paistab, et enamus minule suunatud küsimusi leidsid vastuse. tänu, eh, härra eh, Pukk, kes eh, vastutab siis energiapoliitika eest Angora Ener-, Energy Vendes. nüüd minule mm, suunati teatud küsimused, ütleb proua Niis ma arvan, et, ähm, et CMS-i suhtes mustvalget arutelu ei saa olla, aga tegelikult me peaksime ähm, asjad lahku lööma ja vaatama erinevatesse aspektidesse, et me saaksime linnukesed teha erinevate teemade kõrvadele. kui me nüüd räägime mm, tõhususest, siis äh, me peame tegema äh, linnukese selle eh, eh, rea kõrvale, eh, kus räägitakse subsideerimisest selleks, et minna üle teistele energiaallikatele. vaja on kahtlemata rääkida ka ühendustest, vaja on rääkida üleminekumeetmetest oluline on vaadata, millised on meie ressursid Äh, me peame vaatama, milline on üldse Euroopa energiapoliitika, aga lõppude lõpuks me peame jõudma aktiivse süsteemi juhtimiseni. Äh, me peame vaatama, millised on digitaalse ühisturu võimalused selleks, et optimeerida, äh, et optimeerida järgmise kümnendi jooksul kasutajate baasi ja kui nende kõikide Eh, ridade kõrvale saab teha linnukese, siis on väga tore. Martina Werner küsis, eh, kuidas on pakkumistsoonid, kuidas toimub nende jaotamine mulle tundub, et mõnes kohas Euroopas eh, võiks see olla väga hirmus, me tegelikult Euroopas eh, tahame integreerida, aga mõnes kohas võib juhtuda, et eh, me jõuame disintegreerumiseni, aga siiski on palju kohti, eh, kus sellist lähenemist on vaja, sellepärast et siin viidati olukorrale Saksamaale Eh, näiteks kus on ühendused eh, eh, Saksamaa ja Taani vahel, kus ida, kus Põhja ja Saksa Põhja ja Lõuna-Saksamaa ühendamine tekitab probleeme, sellepärast et läbilaskevõimed on erinemised ning siin on vaja langetada poliitiline otsus ja eh, sellest lähtuvalt eh, viiakse läbi ka uurimine, mis puudutab eh, just nimelt pakkumistsoone. me rääkisime siin ka Atserist kas on vaja eh, tugevat eh, koostööametit, ma arvan, et kahtlemata on niisugust vaja, sest meie uuringud on eh, näidanud, kus on selles vallas pudelikaelad. ja kui meil on tegemist ühtse Euroopa, Euroopa energiaturuga, siis meil on vaja paremat regulatsiooni sest me võime siin jõuda ka, meil on vaja üle saada nendest probleemikohtadest, kus põrkuvad kokku rahvuslikud huvid ning vaja on ka korralikku järelevalvet. ja siis oli küsimus Rumeenia kohta ja ka Kreeka kohta äh, oli küsimus, mis puudutas äh, energiatarmekindlust ja tegelikult eh, kui jaanuarikuuses oli miinus kakskümmend Rumeenias ja see kestis eh, mitu nädalat ja niisugune olukord tegelikult kordub aastast aastasse siis meie tegelikult oma eh, uuringus arvasime, et tegemist ei ole väga igapäevase juhtumisega, aga tegelikult on niimoodi, et iga maa peab ikkagi püüdma oma probleemid eh, ise lahendada. kahtlemata aitaks eh, piirkondlik koostöö ja mulle tundub, et see pakett aitabki riikidevahelist koostööd parendada. ja Euroopa Komisjoni eh, koordinatsioon, koordineerimine Euroopa või energiatarnerkindluse üle peaks olema abiks. ja lõpuks räägiti nendest maadest, kus inimesed kus inimesed elavad energiavaesuses. see on teema, mis on olnud üleval üsna pikka aega ja näiteks mina tean olukorda eh, Saksamaal. Eh, näiteks eh, Deutsche Bank on andnud inimestele eh, eh, laenu, mille puhul intressimäär on olnud null, et näiteks inimesed on eh, saanud parandada oma majade olukorda, aga see on küsimus, millega me peame tegelema. see ei ole tegelikult regulaatori asi küsimusele lahendust leida, vaid sellega tuleb tegeleda kõikides riikides suur tänu ja nüüd siis ähm, äh, äh, energiabörsi esindaja, suur tänu. esimene küsimus puudutas seda, kas turud suudavad pakkuda äh, äh, energia tarnekindlust ja vastus on jah Eh, sest nad saadavad vastavaid investeeringusignaale ning nad näitavad ka, milline on eh, tulu investeeringu, invest-, investoritele. aga eh, energiatarve, tarnekindlus on tegelikult turu toimimise tulemus ja Eh, tegelikult eh, me ei tea, kas energia tarnekindlus on samasugune nagu tänapäeval või eh, see hoopis tõuseb tulevikus, kui me turgu ringi kuuldame. meil on vaja investeeringuid ja me võime rääkida siis võimsusmehhanismidest, mida meil on vaja. Need võimsusmehhanisme võib vaja minna ka siis kui eh, on eh, võrgule juurdepääs piiratud või kui regionaalselt on piiratud eh, elektri tootmine, sellepärast oleks meil vaja piiriülest hulgiturgu, mis on üle-euroopaline ja see turg peab olema kujundatud niimoodi, et ta vastutab ise hinnakujunduse eest. siis küsiti kuidas me ka Äh, peame tegutsema sellistes olukordades, kus reeglid äh, ühel pool ja teisel pool piiri on erinevad, kas see toob endaga kaasa turumoodustusi, tõepoolest, kui energiaturg äh, toimib mittekoordineeritult, siis see toob kaasa turumoonutusi, sellepärast on vaja mm, ühtseid reegleid, peab vaatama, kas üldse on vaja ka ähm, võimsusmehhanisme või võib-olla on neid vaja piiriüleselt, võib-olla mõne teise naaberriigiga. nii et see on teema, mida peab käsitlema. üks küsimus puudutas paindlikkust. küsiti, milliseid turge meil on vaja eh, integreeritud Euroopas. meil on vaja eh, eh, pikaajalisi futuuriturge. see ei ole ainus asi, mis tagab meile eh, tarnekindluse aga ehm, kui ma nüüd räägin ehm, meie börsi eh, spot seisukohast, siis meil on olemas viieteist, kolmekümne eh, minutilised lepingud, eh, mida, millega saab kaubelda järjest lähemal sellele momendile, kui tegelikult tuleb seda toodet mm, tarbijatele anda. nii et, et kolmkümmend minutit enne seda, kui füüsiliselt peab energia kohale jõudma, siis see annab piisavat paindlikkust ka ehm, salvestusega tegelevatele inimestele. seda turgu saab kasutada selleks, et eh, paindlikkust ära kasutada nende eh, huvides, kellel on seda vaja mis puudutab aga futuuride turgu, siis eh, IIX e on öö, eh, töötanud välja niisuguseid tooteid, mis just nimelt eh, peavad võimaldama mm, riski maandamist elektrit on äh, võimalik osta ja müüa väga lühiajaliselt. see loomulikult, see äh, sõltub äh, hinna kõikumistest, kui on energiat vaja hästi kiiresti ja hind on väga kõrge, selleks, et niisugust riski vältida, on võimalik kasutada pikaajalist turgu nii et on võimalik kasutada ära nii lühiajalise kui pikaajalise turu võimalusi ja selles osas on eh, eh, nagu teerajajaks Austria turg eh,, kus me seda kasutame praktikas väga hästi. üks asi, mis seda, mis selle turu arengut piirab, on regulatiivne raamistik, sellepärast et sealt ei ole, ei motiveeri veel turuosalejaid niisuguseid tooteid kasutama. me siiski pakume selliseid tooteid ning me usume, et eh, nad hakkavad tulevikus mängima palju suuremat rolli. suur tänu. mina lisaksin omalt poolt ühe küsimuse, ütleb esimees Ah, eh, ja minu küsimus on see, kas kõikidele küsimustele on vastatud. kuna eh, keegi eh, midagi vastu ei vaidle, siis paistab, et kõik küsimused leidsid vastuse. küsimus oli ühtekokku mitukümmend ja aitäh, et te nii lühikese aja jooksul nendega hakkama saite. nüüd me läheme tänase kuulamise teise osa juurde see puudutab eh, eh, uut eh, taastuvallikate hõlmamist turus, millised, turul, millised on meie võimalused, millised on meie, millised on takistused sellel teel. ning nüüd ma paluksin siia härra Jose Donoso, kes on UNEF-i peadirektor e, ja e, tegemist on siis Hispaania päikseenergia ehm, mm, assotsiatsiooniga. väga huvitav element selles arutelus. nii, härra Donoso e, on siis spetsialist päikeseenergia kasutamise osas Hispaanias nii palun, alustage. jah yeah., and now. Okay. Any language you wish, 23 to your disposal. No, it doesn't matter, but okay, the Spanish okay, will good. be more, more quick. Sorry. Okay, I, sorry for to pasar. Yeah, okay. Para pasar. Te võite kasutada kõiki Euroopa Liidu keeli, kahtekümmend kolm ühtekokku, räägin hispaania keeles, ütleb kõneleja. Forgive me the possibility to present our ideas in this uh, forum aitäh. viimastel aastatel on taastuvenergia ka kasutamine oluliselt kasvanud maailmas ning äh, kulutused energial on vähenenud, mis tähendab seda, et meie poolt pakutav energia ei ole mitte ainult puhas, vaid on ka odav aga takistused, mis takistavad tänapäeval taastuvenergiat turule tuua. esiteks e, puudub õiguskindlus ja siinkohal on väga olulise tähtsusega rõhutada e, seda, et taastuvenergia direktiiv, mida praegusel hetkel parlamendis arutatakse, reguleeriks ka seda olukorda nüüd teine asi on see, et äh, turud ei usalda, ainult äh, läbi komisjoni saab anda õiguskindlust. täpselt nii nagu eelkõnelejad ütlesid, meil on tarvis esiteks tagada see, et ei oleks liigseid riske ja energia oleks liiga, liiga kallis. nüüd teine takistus on pikaajalise hinna puudumine. me väga tahaksime osaleda turgudel, me tahaksime integreerida turgudele, aga turgude probleemid on jätkuvalt äh, sellised, et turud on ikka niisugused, nagu nad olid kolmkümmend aastat tagasi. peamiseks turu käivitajaks on ikkagi energiaallikad E-, elektri tootmise allikad, mida me oleme kasutanud ja millega kaasnevad mitmed lisakulud. samas aga taastuvenergiatega neid lisakulusid ei kaasne. ja et kui me usaldame äh, Pariisi kokkulepet, kui me usaldame äh, neid seisukohti, millele me oleme Euroopa Liidus jõudnud, siis saame me iga aasta tuua turule rohkem äh, taastuvenergia erinevaid taastuvenergiaallikaid, me peame ümber mõtlema, mitte meie ei saa üksinda uut turgu luua. turg kui niisugune turu öö, vanad süsteemid vajavad muutmist. me peame kohandama oma praeguse turu ümber, et see vastaks rohkem reaalsele olukorrale siis ei ole ka veel päris selge, missugused on süsinikusisalduse vähendamise eesmärgid, kes nende eest vastutab, kas äh, riik, kas liikmesriikide valitsused, kui eesmärgiks on kakskümmend seitse protsenti, siis see ei ole mitte midagi erilist, see on selline igapäevane tegevus. tegelikult me peaksime nägema liikmesriikide valitsustel tõelist soovi vähendada süsiniku sisaldust ja nad peaksid ka ütlema, millal ja kui palju nad kavatsevad seda vähenda, vähendada. kui me tõesti tahame pidada kinni Pariisi lepingu kokkuleppe või Pariisis tehtud kokkulepetest, siis me peame seda kahekümne seitsme protsendist sihti oluliselt suureneb, suurendama ja ka valitsused peavad soovima oma ülesandeid täitsa. nii, täita niisugusel moel me aitame ka Euroopa tööstusele kaasa, me anname nei-, tööstusele usku, et tulevikus tõesti võetakse kasutusele taastuvenergiat ning need tööstused saavad julgemalt teha investeeringuid. ja nüüd järgmine probleem on ülevõimsus kui puudub konkreetne soov ja tahtmine rajada maailm, kus kasutatakse oluliselt puhtamat energiat, siis me ei saa midagi teha. aga loomulikult toob uus taastuvenergia kaasa terve rea võimalusi. esiteks energia maksumus väheneb, mis teeb, muudab energiaturu oluliselt konkurentsivõimelisemaks. teiseks äh, võitlus kliimamuutuste vastu äh, samuti toob see kaasa terve rea uusi töökohti ning intelligentsed linnad, kus tarbija on aktiivne, mitte äh, suvaline passiivne tarbija, vaid ta aktiivselt osaleb energia ja turus. see on järgmine samm, see on see, mida me soovime näha. aga kodanikele suuremate võimaluste andmise ees on jällegi takistused esiteks majanduslikud, majanduslikud tõkked, isetarbimise majanduslikud tõkked, kui ta, kui kasutatakse päikesepaneele endale ise elektri tootmiseks, siis nendelt inimestelt ei tohi võtta mitte mingisugust maksu, kui nad kasutavad oma majas omaenese poolt toodetud energiat, sellepärast et mingisugustes teistsugustes majandustingimustes ei ole kunagi kehtestatud niisugust maksu, mitte kunagi ei ole nii, et inimene toodab ise midagi omaenese tarbimiseks ja siis ta peab selle eest veel maksu maksma. Eh, lisaks sellele tekib ka terve rida haldustakistusi. me peame üritama neid vähendama, me peame tagama selle, et kõikvõimalikud haldusnõuded ei takistaks tarbijatel kasutada omaenese poolt toodetud elektrienergiat, meil on vaja seda, et administratiivmenetlus oleks nii lihtne kui võimalik. siis äh, säilitamise tõkked, ka eelkõnelejate suust juba kuulsime, kui oluline on elektrienergia säilitamine. kuidas me seda saame säilitada ja kui elektrienergia säilitamine on nii oluline, siis on ju täiesti rumal jälle mingisuguseid takistusi siin seada. vastupidi, me peaksime tegema selle nii huvipakkuvaks kui võimalik ja tagama, et sellel energial oleks ka turul konkurentsivõimeline hind. ning viimane takistus on keskkonnatingimuste, keskkonnaolukorda reguleerivate määrustega kohanemine kohalikus, kohalikud omavalitsused peaksid omaenese administratiivsed reeglid niimoodi ümber korraldama, et need ei oleks takistuseks tarbijatele, kes soovivad toota omaenda elektrit. ehk siis meil on olemas suurepärane võimalus ja ma rõhutan veel, et tegu ei ole mitte ainult võimalusega kasutada puhast energiat, vaid see puhas energia lisaks sellele on ka odav. suur aitäh äh, teie sõnavõtu eest ja kui ma nüüd tohiksin paluda järgmise kõneleja, härra Arnaud Chaperon, kes on, on ettevõttes Total Euroopa asjade asepresident. Total on äh, suuruselt neljas nafta ja klaasi ja gaasitootjafirma ning samuti e-, esireas päikesepaneelide turul. tegemist on Prantsusmaalt tuleva firmaga, kellel on pea kontoreid ja haruettevõtteid enam kui saja kolmekümnes riigis. loomulikult pakutakse erinevaid erine-, erinevad töökohad ja nii edasi. palun, sõna on teil. suur aitäh, suur aitäh, et te tutvustasite tota-, Totali juba, aga mis võib-olla on natukene vähem tuntud, äh, on siis see, et lisaks äh, nafta ja gaasi tootmisele toodame me ka hulgaliselt akusid ning samuti oleme me Euroopas nii gaasi kui äh, kui nafta jaemüüja eelkõige Belgias pärast seda, kui me omandasime mõned ettevõtted eelmisel aastal. me teenindame päevas neli, nelja miljonit tarbijat, kellest osad on Aafrikas ning nüüd kliimamuutuse küsimuse äh, integreerimine meie strateegiatesse on asi, mis toetub kolmele sambale. meie me sooda, soovime, et meie ettevõte sisaldaks, sisaldaks vähe äh, süsinikdioksiidi, kakskümmend protsenti üritame vähendada lähemate aastate jooksul. me soovime saada maailmas äh, ka päikesepaneelide kasutamiselt äh, esimese kolme hulka. me soovime ka töötada välja biotehnoloogiaid. kolmas sammas praegusel hetkel peaks parandama energiatõhusust, samuti panustama sellesse, et tarbijatepoolne energiatarbimine muutuks vastutustundlikumaks. aga alustame nüüd süsiniku hinnaga e. ETS on väga kriitilise tähtsusega komponent. me ei saa enam CO2 hindadele toetuda, see on kuskil viis eurot tonn praegusel hetkel ja ETS-i mehhanism on tegelikult äärmiselt kompleksse ning äh, sellega äh, ning heitmetega kauplemine ei tundu enam väga, väga huvitav. Äh, Briti näide on tegelikult üsna huvitav. ETS-i kombineerimine oma süsiniku hinnaga energiasektoris on osutunud viimastel aastatel päris huvitavaks ning see kombini-, kombinatsioon on vähendanud oluliselt äh, CO2 heitmeid. me hindame juba oma investeeringute, äh, investeering, oma äh, investeeringute võimsust, vaatame, lähtume kolmekümnest dollarist hinnana. kui me nüüd vaatame pakkumisi elektriturul, pakkumised peaksid olema korraldatud äh, tehnoloogiliste sektorite poolt, eelkõige selleks, et tagada vastastikust täien-, täiendatavust ühelt poolt äh, taastuvenergiat ja teiselt poolt uued äh, tehnoloogilised lahendused. niisugused asjad peaksid olema reguleeritud liik-, äh, riiklikul ja kohalikul tasandil, tuleks kasutada niisuguseid porf-, portfoolioid, kuhu oleks kaasatud, kaasatud äh, taastuvenergia, piirkonna haldamine ja nii edasi. iga aasta, mitmeaastased plaanid tegelikult nõuavad pakkumisi ja arvesse tuleb võtta, kui palju liikmesriikides pakkudes pakkumisi tehakse. see on äärmiselt olulise tähtsusega tööstuse ja projektide koostajate jaoks. oluline oleks see, et äh, pakkumiste graafik oleks teada vähemalt küm-, kolm aastat ette. kui me hakkame taastuvenergiat energiaturule integreerima, siis kakskümmend seitse protsenti soovime, et oleks taastuvenergiaid, mis tähendab jällegi seda, et meil on ikkagi, et seal, et oleks järjest enam päevi, kui kogu energia tarve peaaegu sada protsenti tuleks siis taastuvenergiatest. samuti on väga oluline edastada, kasutada paindlikke paindlikke süsteeme, paindlikke hinnapoliitikaid, aga nii et ma käsitlen nüüd erinevaid alustan gaasist. gaas on äärmiselt paindlik, selle abil on võimalik kasuta-, tagada mitmesuguseid erinevaid lahendusi, seda võib kasutada ka varuvariandina. teine olulise tähtsusega teema on öö, äh, nõudlus, kolmas on salvestamine. Need kõik pakuvad suurepäraseid võimalusi, siis tarne majandamine. üks väga olulise tähtsusega väljakutse on just vahepealne taastuvenergia osa just kuidas me kombineerime tuuliseid päevi, päikesepaistelisi päevi ja nii edasi. mis saab, kui me, kuidas me peaksime nõudlust ja pakkumist tasaka-, tasakaalustame, me to-, siinkohal ma tahangi öelda, et me tegelikult toetame väga komisjoni ettepanekut reformida praegune energiamajandus. aga oluline on loomulikult pöörata tähelepanu kahele asjale, et kaitsta ka investoreid. isetarbimine, isetarbimine on asi, mida kahtlemata totaalis suuresti toetatakse. nüüd eh, kuhjunud eh, ettevõtlusmudel, mis liigutab muud Euroopa energiaturgu pakub erinevaid, erinevaid lahendusi tarbijatele, aga nüüd ma jõuan oma lõpumärkuste juurde. esiteks, taastuvenergiate kasutuselevõtu suurendamine, tuule ja tuule- ja päikeseenergia ühendamine, see on asjad, millele tuleb pöörata tähelepanu, nemad on, need on need, mis kujundavad elektri hinda ja siinkohal on komisjonil täiesti õigus, kui ta ütleb, et liikmesriigid peaksid järk-järgult loobuma kindlatest paika pandud hindadest, hindade muutumise võimaldamine tegelikult tagab energia tootmise erinevatele sidusrühmadele palju rohkem võimalusi ning süsiniku, vähese süsinikusisaldusega energiate kasutamine, kasutusele võtmine vastuseis Hiina agressiivsele äh, sissetungu ja poliitika, kaubanduspoliitikale, äh, seda me, me peame samamoodi tegelema, sellega on äärmiselt olulise tähtsusega, et Euroopa Liit hakkaks äh, tarnepoolset kauba-, poliitikat looma. me oleme juba teinud mõningaid asju, mis on andnud positiivseid tulemusi, kuid siiski tuleb öelda, et praegusel hetkel ei ole me teinud, teinud piisavalt, et tagada Euroopa Liidu eh, piisav konkurentsivõime sellel turul, eh, siis eh, detsentraliseeritud energiatootmine on olulise tähtsusega, aga kuidas säilitada seda niimoodi, et hind ei läheks liiga kõrgeks ning neljas punkt, äh, digitaliseerumine ja energia muutumine. Äh, energiaturg käib äh, ka digitaalse arenguga käsikäes. praegusel hetkel ei ole võimalik enam reguleerida neid ilma suurte andmete ja vajalike algoritmideta. suur aitäh! sellega ma lõpetasingi ja härra esimees ütleb, et suurepärane ja kolmas kõneleja on äh, proua Moravietska, kes on äh, Poola elektrienergia assotsiatsiooni liige ja esindab äh, suurimat, suurimaid Poola energiaettevõtteid ja tööstuses tegevaid organisatsioone. proua Moravietska on töötanud energiavaldkonnas juba viimased kümme aastat seni on ta keskendunud Poola Elektrienergia Assotsiatsioonile kogu oma karjääri vältel, nii et palun, sõna on teil. suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad, austatud parlamendiliikmed. ma tahaksin alustada ühe märkusega, kui lubate, härra esimees. ma olen naisterahvas ja poolaatar ja mul on hea meel selle üle, sellepärast et rahvusvaheline naistepäev oli paar päeva tagasi alles ma ei tea, kas te teate seda, et Poola on esimene OSCD liikmesriik, kus on saavutatud äh, palgalõhe ületamine ja võrdne pal-, võrdsed palgad on tagatud, nii et tõesti uhke on olla poolakas. üks kord ka elus. aga Price Waterhouse, Waterhouse Coopersi Äh, aruande kohaselt Poolas äh, palgalõhe jääbki minevikku järgnevate aastate jooksul, mujal läheb selleks viiskümmend, sada aastat. ei kuule, mida öeldakse saalist kahjuks. nii et enamus teistele riikidele läheb äh, aega selleks sada aastat, kaks er-, erandit. Hispaania kaks tuhat kakssada kolmkümmend saavutab võrdsuse palkades naiste ja meeste vahel. Saksamaal kaks tuhat kakssada üheksakümmend seitse. nii palju siis sellest vahemärkuseks, ma arvan, et ma arvan, et äh, enamus riikides äh, minnakse üle täielikule taastuvale energiale, enne kui palgalõhe ületatakse Läheksime tagasi asja juurde, ütleb kõneleja. okei okay. um,. It goes without saying that the... on täiesti selge, et äh, kahe tuhande kolmandaks aastaks äh, seatud taastuvenergia eesmärk on siduv eesmärk Euroopa Liidu jaoks, kuid meil ei ole siduvaid eesmärke liikmesriikide tasandil, ärgem seda unustagem praegu. ja lühidalt räägiksin neljast probleemist, äh, mis minu meelest on probleeme. kõigepealt lineaarne äh, Äh, vähenemiskõver, siis rahastamisplatvorm, mis tegelikult on karistav oma iseloomult, kui eesmärke ei saavutata, piiriülene koostöö ja toetuste skeem ning ähm, biomassist saadav elektrienergia. Läheme siis esimese teema juurde, lineaarne vähenemiskõver miks see minu meelest ei peaks olema kohustuslik, nii nagu praegu tegelikult ütleb haldusraamistik? kõigepealt sellepärast, et elektrienergiasektor ei arene lineaarselt, eriti riikidepõhiselt, kui me räägime nüüd Euroopa Liidust laiemalt või üldiselt, siis võib-olla ka riikides kindlasti mitte mõelgem offshore tuuleparkidele. Nende planeerimiseks läheb väga kaua aega, aga nende mõju, kui see on valmis, on väga suur, sama puudutab biomassi. ja ma arvan, et see see vähenemiskõver ei peaks olema lineaarne. see ei peaks tooma sisse tegelikult endaga kaasa siduvad siseriiklik, sisu, siduvaid siseriiklikke eesmärke, me oleme kokku leppinud selles, et neid ei tule ja ärgem pöördugem tagasi selle juurde. ja minu meelest on paindlikkus kõige olulisem, paindlikkus, et liikmesriigid saavutaksid eesmärgid nii, nagu nemad peavad seda ise vajalikuks. ja lineaarne kõver läheb tegelikult vastu sellele äh, Ehm, eesmärgile ja nüüd edasi, rahastamisplatvorm. kõigepealt äh, haldusplatvorm näeb ette, et komisjonil on ainupädevus panna paika ja hallata neid haldusplatvorme, ilma et liikmesriikidel oleks järelevalveõigus või Euroopa Parlamendil. ja minu meelest see ei ole õige ja miks ehm, me peaksime üldse sellise instrumendi sisse tooma? kõigepealt taastuvate energiaallikate projektide toetamine väljaspool niinimetatud doonorriike ei lahenda äh, probleeme nendes riikides tarnega, selge on see. ja ärge saage minust valesti aru, ma tean, mis selle taga on. ma saan aru, et mõeldakse äh, sellele, et äh, taastuvaid energiaid tuleks välja arendada seal, kus on kõige kulutõhusam ja Euroopa on äh, kordasse lasknud miljardeid eurosid eh, enne sellele põhimõttele mõtlemata. aga praegu tullakse väga paljude ettepanekutega, aga liiga hilja. ma ei ole nõus eh, sellega, mida öeldi ma ei ole nõus eh, sellega, et öeldi, et mitte kunagi ei saa see hind olema turupõhine, ma arvan küll. ja eelkõneleja ütles, et tegelikult on see juba praegu odav, meil ei ole toetuseid vaja, see saab olema turupõhine ja rahastamisplatvormi ei ole meil vaja. piiriülene koostöö jällegi, see, et liikmesriigid peavad maksma selle eest, et toetada li teistes liikmesriikides taastuvate energiaallikatest toodetud elektrienergiat, minu meelest ei ole õige. jah, taastuvaid energiaid tuleks jah, välja arendada seal, kus nad on kõige, kus on kõige kulutõhusam, kuid seda tuleb tulevikus teha ilma toetusteta jällegi. ja ma arvan, et seda meil kindlasti ei ole vaja kohustuslik osalus piiriüleselt kõigepealt kümne protsendi ulatuses ja siis viieteistkümne protsendi ulatuses minu meelest läheb selgelt liiga kaugele. ja viimane teema, ka see on minu meelest väga tähtis, biomass. biomassi hakatakse nüüd diskrimineerima praeguse taastuvate energiaallikate raamistiku kohaselt sest et elektrienergia, mis saadakse biomassist, ei lähe eesmärgi arvestamisesse sisse, välja arvatud siis, kui see tuleb kõrge tas-, kõrge tõhususega kaastootmisest. aga biomass on kõige parem üleminekukütus äh, söe tootavatele äh, jaamadele ja kui me selle võimaluse võtame ära, siis läheb raskemaks ja kallimaks äh, söelt teistele allikatele üleminek ja biomassi jõujaamad on olulised süsteemijaamad, millega täiendatakse siis neid praeguseid taastuvaid energiaid. ärgem unustagem, et biomass on jätkuvalt Euroopas, kui ma ei eksi, kõikidest taastuvatest energiaallikatest kõige mahukam. ja viimane märkus veel, sellest räägiti täna juba siin mitu korda. nimelt äh, seesama heitenormide teema ja sellele ma väga ei keskenduks, aega mul niikuinii enam rohkem ei ole meil on vaja tulevikus ka konventsionaalset energiatootmist, niikaua kuni meil ei ole suuri säilitamisvõimalusi olemas. seda turvasüsteemi või varusüsteemi on meil vaja muidugi mitte üks-ühele, aga tulevikus meil seda veel praegu on veel vaja, muidu tarnekindlus satub ohtu, eriti mõnedes riikides ma ei hakka siin rääkima, millistes riikides, teate isegi, millistes riikides ja natukene positiivselt ka eelmisel laupäeval, kaheksateistkümnendal märtsil oli Euroopa energiasegust üheksateist koma kuus protsenti tuuleenergiast, Poola oli seitsmendal kohal, kaheksateist protsenti meie energiasegust tuli tuuleenergiast me oleme seits-, suuruselt seitsmes turg tuuleenergia turul, meil on tuuleenergia võimsus isegi suurem kui Taanis ka võib-olla see teile uudiseks. suur tänu, härra esimees. suur tänu, proua Moravetska. ja nüüd eh, siis küsimuste-vastuste voor. ja alustagem raportööridest, nii nagu ka enne. härra Kaarinš, palun. energiaturu kujundamine. suur tänu. mul on ainult üks küsimus, see on selline lihtne küsimus eh, taastuvenergiate ja toetuste kohta mis nüüd peaks siis vahepeal juhtuma, et äh, oleks võimalik välja arendada taastuvad energiaallikad ilma äh, eelarvetoetusteta? kas selleks on vaja uusi taastuvenergiaallikaid, kas on vaja turge muuta, kas on äh, regulatiivses pooles midagi viltu, mida on vaja teha, et äh, et taastuvad energiaallikad arene-, arendataks välja ilma äh, eelarvetoetusteta? suur tänu, härra Blanco Lopez, taastuvenergiat, palun. suur tänu. mul on terve rida küsimusi, mille ma jätan aga praegu küsimata. aga tähtsad nad on sellegipoolest. Mm, eh, kuigi ma lihtsalt arvan, et olete nendega kursis väga hästi praegu ei ole ka õige aeg selleks, et äh, rääkida äh, palgalõhest. Hispaania muuseas oli esimene riik, kus äh, astuti samme seadusandluses meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse tagamiseks. aga hea küll, suur tänu ja suur tänu ka nende ettekannete eest me oleme näinud, et hulgiturud ei ole andnud meile õigeid pikaajalisi hinnasignaale. hinnad on kukkunud ja ei ole olnud mingisugust selget signaali investoritele. ja minu küsimus on, et kas te arvate, et need ettepanekud, mis on esitatud olukorra korrigeerimiseks, on ikkagi õiged ettepanekud? ja ühtlasi tahaksin esitada küsimuse ähm, prioriteedi kohta, mis puudutab ähm, seda, et kas me oma äh, reeglitega, mis puudutavad äh, elektrienergia dispatši, mitte ei äh, tekita hoopis seda probleemi, et puhaste energiaallikate asemel keskendutakse fossiilkütustele ja siis veel, kuidas defineerida enese kasutamine ja akude kasutamine ja sellega kaasnevad takistused? härra Turmes. kõigepealt ma pean tunnistama, et ma pean ikka veel leppima sellega, et Total ettevõte on kõige suurem äh, Euroopa päikesepatareide omanik ja paneelide omanik ja et nad äh, ostsid üles ühe ökoloogilise et-, ökoettevõte, ökotootja, aga minu meelest see on suurepärane, sellepärast et see näitab, et vana energiamaailm kohtub uue energiamaailmaga. ja siis te rääkisite äh, sellest äh, süsiniku baashinnast. on tekkinud tõesti tõsine turuhäire miks, miks siin võiks siis abiks äh, tulla see baashind? ja kas mitte suured äh, hooned ei ole need, kus äh, päikeseenergia, päikesepaneelid, äh, akud võiksid hakata üheskoos mingit mõju omandama. ja veel üks küsimus proua Moravetskale. ma õnnitlen teid muuseas, et te seostasite nii ilusti palgalõhe küsimuse tänase teemaga. aga kas te teate ikka, et teil on äh, avalduses sees ka üks tõsine vasturääkivus. Te tahate äh, uuetele söejaamadele toetuseid, vaatamata sellele, et juba kümnend tagasi on G kakskümmend selgelt öelnud põhimõtteliselt, et äh, loobugem nendest toetustest, mis teenivad keskkonnakahjulikke lahendusi ja Poolas, aga äh, reservvõimsuse mehhanismi alt äh, taotletakse äh, uuteks söejaamadeks toetusi ja siis te ütlete, et taastuvenergiaid ei tuleks toetada. minu meelest see on ikka väga tõsine vasturääkivus, see näitab väga selgelt, kui kui järjepidamatu on teie mõtteareng. ja siis nüüd Poola energiasektori küsimus nelikümmend üheksa eurot megavatt-tundi on Poolas teil äh, tuuleenergia hind. Äh, PGE arendab seal välja suurt offshore tuuleparki. kui me Euroopa rahaga saaksime rahastada näiteks osa kaablitest, kui me saaksime kapitalikulud äh, sellega tõmmata allapoole, kas ei oleks mitte üks suurepäraseid võimalusi Poolale ja Poola elektrienergiasektorile kaks-kolm neli viiesaja megavatist tuuleparki offshore'is luua. see tooks elektrienergia hinna alla võimsust tohutu, tohutut Gdanskis äh, ja muudes linnades. kas see oleks võimalus teie jaoks, kuidas tulla välja sellest väga problemaatilisest olukorrast, kuhu te olete poolest sattunud? härra Roil suur tänu, mina tahaksin väga hea meelega teada, kuidas meie kõnelejad suhtuvad äh, sellesse, et kas me peaksime tõestuvat energia jaoks siduvaid e-, eesmärke seadma, kas need peaksid olema siduvad ja kõrgemad eesmärgid ja mis ajal? kas meil on vaja keskpikas perspektiivis ka veel fossiilkütustele panustada sellises äh, piirkonnas nagu on Euroopa, mida äh, kõige rohkem on, mis on ikkagi tööstuspiirkond, see on minu jaoks väga oluline küsimus ja siis hakkame edasi mõtlema sellele, kuidas seda kõike korraldada. suur tänu, proua Krostet. suur tänu, härra esimees, minu küsimus on lühikene. Euroopa Komisjon on oma taastuvate energiate direktiivi uuesti sõnastamises ette näinud äh, hangete osas täieliku uuenduse. aga mulle tundub, et meie eesmärgiks ei peaks olema kõige odavam igal hetkel valida, vaid valida siiski kõige paremini sobiv energiaallikas, millega on nõus ka rahvas kohalikul tasandil ja see annaks äh, meil välja kujundada tõelise tööstuspoliitika ka sektorite kaupa ja minu küsimus on, et kas te tõesti arvate, et see tehnoloogia neutraalsus, mida nõua, nõutakse praegu äh, hangete protsessis, äh, mitte ei pidurda taastuvate energiate sektori väljaarendamist. suur tänu, härra Levanovski! suur tänu! ma, te ilmselt ei ole üllatunud, et ma küsin proua Moravetska käest küsimuse, suur tänu selle varase hoiatuse eest, tundub, et on äh, aeg hakata meeste võrdõiguslikkuse eest võitlema Poolas, aga see selleks, teie seisukohad finantsplatvormide kohta nendes liikmesriikides, kes eesmärke ei täida selle kohta ma tahtsin küsida, see ei ole minu meelest pitsa ja prääniku poliitika, see on ikka täielik pitsapoliitika. see läheb vastu sellele poliitikale, mida kasutatakse euroalas näiteks fiskaalvõimsuse puhul, kus kogu aeg on präänik, präänikuga lehvitatakse. aga liikmesriike minu meelest suunab äh, sellele, et äh, sellest pitsast hoiduda, seatakse eesmärgid äh, väga madalale ja see võib tekida, tekitada suuri lõhesid teatud liikmesriikides. kõik, aitäh. kolleeg Skrulets. Eh, järgmine kolleeg, palun. suur tänu. mina tahaksin tuletada teile meelde, mis on selle eh, kuulamise pealkiri ja ma tahaksin küsida, kus on Euroopa, kus on kodanikud. komisjoni põhisõnum on see, et keskmes on kogu selle ülemineku keskmeks on kodanikud. mida kollektiivne energia tootmine taastuvallikatest, kas see on kättesaadav kodanikele, aga eh, mis, eh, aga kuidas jääb siis sooja tootmisega, sooja ja eh, külma tootmisega? suur tänu, proua Niibler. suur tänu. Äh, minul on kõikidele panelistidele küsimust räägime metsandusest, metsandus on hõlmatud ja seal on väga tugevad kriteeriumid paigas. ma ei tea, kas seda on vaja, sellepärast et kõik analüüsid, kõik uurimised, mis on läbi viidud, näitavad, et metsandussektor et metsandussektoril läheb väga hästi, et seal ei ole probleemi jätkusuutlikkusega. ma ei tea, mikspärast me viime sisse eh, sinna tingimused, mis toovad kaasa suure bürokraatia, sellepärast et metsandusest läheb väga hästi. kas on selleks mingid konkreetsed põhjused? Eh, seda ma küsin kõikide käest. järgmisena härra Kelly. suur tänu eh, väga rõõmustav oli kuulda, et ei ole enam palgalõhet. Poolas. ja eh, siin on küsimus biokütustes. see, need on järgmise eh, põlvkonna biokütused, seda peab eh, käsitlema, seda peab arutama edasi, aga ma arvan, et teil ei ole õigus, kui te ütlete, et see kahekümne seitsme protsendi eesmärk, mis meil on, ei ole väga hea. tõepoolest, eh, eh, eh, kui Euroopa Liit tahab olla pioneeriks maailmas sellel teemal, siis väga paljud siin parlamendis arvavad et, et kahekümne seitsme protsendiline eesmärk ei ole üldsegi piisav ja igatahes on tulnud ettepanekud, et me tõstaksime selle eesmärgi kolmekümne protsendini. mis te sellest arvate? aitäh. aitäh. ja nüüd härra Krasnodemski. härra Turmes oli väga optimistlik, kui asi puudutab Poola tulevikku et eh, väga palju on Poolas eh, taastuvenergia allikaid, aga mõelge selle peale, eh, kui kaua aega kulus restruktureerimiseks aega Saksamaal, sellepärast et Saksamaa kasutas pruunsütt Euroopa eh, elektrienergia tootmiseks. kakskümmend viis, kolmkümmend aastat kulus selleks, et välja töötada uued eh, tehnoloogiad. ma küsiksin proua Merovitska käest, mida on vaja eh, teha, et Poola turul muutuksid oluliseks uued emissioonistandardid, mida see pakett sisaldab? ja võib-olla olen teie vastus samasugune nagu härra Nitsa eelmine kord eel, varem ütles, et iga maa peab vaheta, vastutama iseenda tulemuste eest. nüüd eh, ma näen, et rohkem enam küsimusi saalist ei ole, ütleb härra esimees ja ma lisan oma poolt paar küsimust. küsin kõigi kolme käest. kas te näete perspektiivi ja millal see peaks olema, et eh, taastuvenergial ei ole enam et me läheme üle uutele energiaressurssidele ja ma küsiksin ka kahe tuhande kolmekümnenda aasta eh, eh, energiaturu kohta Euroopas, mis juhtub aastatel kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend. ma arvan, et me ei ole veel valmis seda teemat põhjalikult arutama. teine küsimus veidikene provokatiivselt. kas on üleüldse võimalik, et ähm, võimsusturg toetab taastuvenergiaallikate kasutuselevõttu? ja kui, siis millistel tingimustel? kas see on üldse võimalik? ja seda küsiksin ma proua Muravetska käest kõigepealt. kuna rohkem küsimusi ei ole, siis ma annan panelistidele võimaluse vastata. nii, alustab äh, Totali esindaja ma püüan vastata teie küsimustele, mis puudutab äh, toetusi. ajalooliselt oli asi lihtne, sellepärast et marginaali järgi pandi paika ka hind ja nüüd me oleme hoopis teistsuguses maailmas. me tegelikult eh, vajame subsiidiume kõikide jaoks, kõikide energiaallikate jaoks, eh, näiteks ähm, Eh, tuumaenergia jaoks, eh, on vaja seda päikeseenergia jaoks. nii et, et teatud eh, määral on meil vaja mingit lisasüsteemi turule. teooriaga me veel ühele poole ei ole saanud, me peame mõtlema ringi kogu selle problemaatika äh, mõtleme selle peale, mis oleks juhtunud, mis näiteks juhtuks, kui äh, aastal kaks tuhat kolmkümmend me vaatame seda energiapaketti, aga me ei oska ju ette öelda, milline on näiteks ilm. me ei tea ju, millal me peame, millisel ajahetkel me peame äh, pakkuma mm, elektrit. mina tegelikult ei oska teile pakkuda Äh, välja mingit lahendust, aga lõppkokkuvõttes peaks olema kõige odavam päikeseenergia ja kui me nüüd viime selle, mis juhtus äh, Taanis või Saksamaal, äh, kui me selle viime üle Portugali või või Hispaaniasse, siis me võime öelda, et te olete rikkad juba praegu. Te võite tagada energia väga stabiilse hinna, aga igatahes süsteem on väga kompleksne. meil peab olema midagi, mis meil aitab hakkama saada ja sellepärast ma ütlesingi alguses, et e, meil on vaja erinevaid ressursse. E, ma ju viitasin alguses akudele kui te näiteks suudate eh, salvestada eh, akudesse elektrit, siis eh, siis me saame rikastada erinevaid elemente kasutades tänapäeva majandust. seega Eh, lihtne vastus on, et meil on ka tulevikus vaja subsiidiume. meil on vaja subsiidiume näiteks põhivõrgu jaoks. aga me peame lihtsalt asja kä-, käsitlema teisiti, me peame mõtlema teisiti toetustest e toetuste süsteem ei ole kõige parem variant uue maailma jaoks, aga nendest me lahti ei saa ja siis küsiti veel, äh, kuidas on olukord äh, CO kahe hinnaga, siin viidatakse CO kahe voole ja praegusel hetkel, nii nagu asjad on, äh, asi õige ei ole. ja tegelikult Eh, kui me mõtleme eh, heitmekauplemisega süsteemile, siis eh, me võime ette kujutada, milline tuleb kolmepoolsete läbirääkimiste tulemus. ma arvan, et üks lahendus, mis puudutab heitmetega kauplemise süsteemi, tekitab peavalu nii mõtmelegi liikmesriigile. kõik eh, teie, mina eh, lõppkasutajatena võime panna eh, endale päiksepaneeli katusele, me võime kasutada elektriautot ja optimeerida oma kulusid ning need inimesed Äh, mõjutavad ka telekomi ettevõtteid, mõjutavad äh, kindlustusettevõtteid. niimoodi, et äh, tulemused et eh, tulemused eh, muutuvad, et, et, et tekib eh, niisugune kompleksne lähenemine, autode elektriline laadimine, elektri tootmine iseenda kodus, need on niisugused lahendused, mis eksponentselt hakkavad kasvama ning on ka väga palju ettevõtteid, kes juba niisuguseid lahendusi pakuvad. ja nüüd tehnoloogia neutraalsus jah, ma arvan, et seda on vaja. Äh, vabandust, me oleme täiesti selle neutraalsuse vastu. Äh, taastuvenergia on territoriaalne energia. aga siin äh, näiteks ei ole tuult, Äh, teises kohas ei ole päikest, sellepärast peab toimuma kombineerimine kas piirkonna või riigi tasemel. oluline on see, et üks riik vaataks, kuidas ta haldab olukorda oma territooriumil, kuidas ta kombineerib erinevaid tehnoloogiaid, kuidas ta äh, suudab tagada äh, võimsuse, mida on vaja selleks, et ellu jääda tuuleenergia võistleb eh, tuuleenergiaga Hiinast ning ma loodan, et eh, ITRE komisjon selle, eh, selle tehnoloogilise neutraalsuse vastu astub väga tugevalt välja. nüüd, mis puudutab metsandust, siis ma loodan, et te kutsute mind kunagi külla, kui me räägime biokütustest, kui me räägime metsandusest, eh, kõigest sellest, mis on seotud biomassi ja põllumajandusega. Eh, väga palju eh, parandusi on vaja biotehnoloogia küsimustes teha komisjoni ettepanekusse ma kutsun teid üles et te kutsute mind eh, külla, kui jutt tuleb uuesti biokütustest. Eh, ja see on kõik minu poolt. suur tänu, härra Šaperu. ta oli ehm, asepresident, vanem asepresident ja nüüd ma siis annan eh, Hispaania ettevõtte peadirektorile sõna. suur tänu mina olen sama meelt paljudes asjades nagu härra Chaperongi. me mõtleme nendele küsimustele mina olen rohkem kui kolmkümmend aastat töötanud taastuvenergiaallikate vallas ja samad küsimused eh, kerkivad üles uuesti ja uuesti. millal eh, muutuvad taastuvenergiaallikad konkurentsivõimeliseks, et eh, ei ole neid enam vaja subsideerida? taastuvenergia allikad on konkurentsivõimelised, me peame lihtsalt defineerima, mida konkurentsivõime tähendab. näiteks kodus Hispaanias toimuvad oktsionid, oktsionid taastuvenergia allikatele. ja kui seda süsteemi ei oleks nii kehvasti korraldatud ja ta jumala eest on kehvasti korraldatud kui tund oleks, kui hinnad oleksid näiteks kilovatt-tunni alusel, siis Hispaanias oleks hind nelikümmend viis eurot ja niimoodi on see olnud viimasel aastal näiteks. see on täiesti konkurentsivõimeline, arvestades praeguseid tulu tu,, arvestades praegust tuluolukorda. ideaalsetes tuluoludes Eh, taastuvenergiate jaoks, siis, ehm, siis siin tekib probleem. Eh, ettepanekud ei käsitle riske. kas aastaks eh, kaks tuhat kolmkümmend näiteks tahame me täiesti lülitada välja süsiniku oma majandusest, eriti energia tootmisest ja siis me peame vaatama, kuidas koostada niisugust teekaarti, mis meid eesmärgini viivad, et me tõepoolest oma eh, oma eesmärgid sajaprotsendiliselt saavutame. ja kui me eh, asju ainult niimoodi vaatame, siis me ei tee korralikult oma kodutööd mitmekümne aasta vältel. meil on vaja realistlikke eesmärke aga need eesmärgid peavad olema õiged. kolmkümmend, kolmkümmend kolm protsenti on realistlik. kui me räägime kahekümne seitsmest protsendist, siis me ajame asju nii, nagu me oleme seda äh, alati ajanud, sellepärast et äh, äh mingisse teise äh, energiaallikasse investeerimine muutub väga raskeks. kakskümmend seitse protsenti eh, on eh, tegelikult eh, niisugune eesmärk, mis ei ole ebatõhus, aga kui me tõstame seda eesmärki, siis me saadame maailmasse signaali, et Euroopa muretseb kliima eest, et Euroopa püüab eh, kliimamuutustele kaasa aidata oma energiamajandusega. on raske uskuda, et mõned riigid eh, eh, on keeldunud, nad tegelikult otsivad igasuguseid vabandusi, mis siis meie repu-, kuhu jääb meie reputatsioon, millise signaali me saadame? ja nüüd siis küsimus tehnoloogilisest neutraalsusest. meie jaoks on ilmselge, et kõigepealt me tahame töötada kõige konkurentsivõimelisemate projektidega, niisuguste projektidega, mis vastavad praegu olemasolevatele turutingimustele. aga kui me tahame saata ka eh, signaali tööstusele ja arenevatele tehnoloogiatele, et Euroopa tahab puhast energiat kui me tahame saata signaali, et meie oleme tehnoloogia liidrid, siis me peame saatma ka niisuguse signaali, et eh, kui nad investeerivad sellesse turgu, siis nad saavad sellest ka kasu. me rääkisime siin enne mm, paneelidest, aga eh, päikeseprojektid Eh, need paneelid moodustavad kolmkümmend, kolmkümmend viis protsenti kogu projekti maksumusest. on ka teisi aspekte, mis võivad anda lisaväärtuse Euroopale, Euroopa tööstusele. Euroopa eh, tööstused võivad arendada välja eh, uusi struktuure, saades niimoodi lisandväärtust ning me võime tõepoolest päikeseenergia vallas anda väga palju maailmale. paneelid on e, üks osa, oksjonitel lüüakse nende hind alla. me teame, et nende hinnad langevad lähiaastatel kakskümmend, kakskümmend viis protsenti. loomulikult tahaksin ka e, rääkida e, kogukondadest Eh, sest kui eh, tekivad eh, niisugused päikeseenergia tootmise kogukonnad, siis oleks see kõige kasulikum, aga näiteks meie riigis on selline absurdne olukord, kus niisugused kollektiivsed tootmisvariandid on keelatud ja see on täiesti jabur, sest miks ei võiks Eh, naabrid kokku tulla, miks nad ei võiks eh, omavahel kokku leppida, et nad hakkavad koos päikeseenergiast elektrit tootma, see on ju nii, eh, see on ju nii ilmselge, et sellest oleks kasu. on täiesti hädavajalik ja reaalsuseks peab muutuma inimeste enda otsustamisvõime, kollektiivne enese enesevajaduste rahuldamine on see, kuidas me saame edasi minna. aga nüüd ma annaksin sõna Poola esindajale. ma ütleksin paar sõna äh, selle kohta, et kui me ei vajaks üldse subsiidiume. ma olen vägagi nõus härra Chaperoniga, et me peame vaatama neid asju natukene teise nurga alt. me ei saa vaadata jaehinda, me peame vaatama, kui palju maksavad erinevad tehnoloogiad, Äh, kui ma, palju maksab elektri, missugune on elektri maksumus kogu ühe või teise projekti vältel ning seetõttu me peame vaatama, missugused on hinnad erinevatel turgudel ja miks on vaja toetusi. toetusi on vaja sellepärast, et turg on, kui nii võib öelda, moonutatud ja meil on lihtsalt tarvis nendest turumoonutustest vabaneda, meil on tarvis turgu kujundada ja selle jaoks on tarvis toetusi. praegusel hetkel on probleem selles, et turg on moonutatud, aga kahtlemata me reguleerime seda turgu, selles ma olen üsna veendunud. ja ma olen ka täiesti veendunud, et saabub päev, kui kogu maailm kasutab ainult puhast energiat, kui tehnoloogia hakkab vähem maksma, kui võetakse kasutusele uued tehnoloogiad, mis praegusel hetkel on alles liiga kallid nii et mina igal juhul usun sellesse vägagi. ma ei tea küll täpselt, millal see juhtub, aga see juhtub. mis puudutab härra Turmsi küsimust, siis ma siin ei, ma ei taotle uutele energiaallikatele toetusi. praegusel hetkel ETS sisaldab toetust ja sisaldab ja praegusel hetkel ma saan juba vastata, et mida see Poola jaoks tähendab. Poola jaoks tähendab see täielikku elektrikatkestust. me kaotame praktiliselt enamiku oma kindlast võimsusest, kakskümmend viis gigavatti, mis on meie talvine vajadus ja arvata, et me suudame kakskümmend viis gigavatti viie aasta jooksul asendada, see on täiesti võimatu. nii et mina tegelikult toetan siin põhimõtteliselt enam-vähem sedasama, mida komisjon ma ei tea, kas te panite tähele, et talvepaketis oli ka raport, mis käsitles võimekuse turgusid ja see raport ütleb mitu korda, et võimek-, kütuseturg peab olema tehnoloogiast sõltumatu, ta peab olema neutraalne tehnoloogia suhtes ning siin sellega ongi vastatud küsimus, missugustel tingimustel võimekuse turg toetab taastuvenergiaid just nimelt sellepärast, et nad pakuvad, et nad saavad pakkuda vajalikku varusüsteemi, olgu see siis gaasi läbi või suisa söe läbi. erinevates riikides erinevad võimalused on taastuvenergiale varu variandiks ja see peab nii jääma nii kaua, kuni me suudame säilitada rohkem taastuvenergiast toodetud elektrit ning ma ei ütle, et subsiidiume ei peaks maksma, ei, ma lihtsalt ütlen, et tulevikus muutuvad need energialiigid odavamaks ja nad ei vaja enam subsiidiume. ja võib-olla tuleb teile ka üllatusega see, mis, üllatusena see, mis ma järgmiseks ütlen. ma töötan Poola eh, elektrivõrgutes, aga ka PTA-s ja nagu te kõik teate, PTA toetab igati kõiki neid eh, taastuprojekte ja tõsi, ma arvan, et see on kahtlemata projekt, mida peaks toetama. ainu-, see ei ole mitte ainult meie otsus, aga Euroopa infrastruktuuride form on igati, äh, fond on igati huvitatud sellest ja mul on väga hea meel, et me miskis küsimuses siin oleme kokkuleppele jõudnud. aa jaa, siiski veel mitte. Äh, see priitsa, priitsa ja prääniku asi, kahtlemata tõesti praegu me tõesti kasutame rohkem piitsa ja ma mõtlen ise ka, et miks meil selle taastuvenergia eesmärgiga on siis olemas, on ainult piitsasüsteem, aga kui me tõhususest räägime, siis siin me tegelikult nii väga piitsaga taga ei aja. ja meil ei ole kohustuslikke Euroopa Liidu eesmärke, seega ka me siin nii väga piitsa ei anna. miks nii on, ei tea. kujutage praegusel hetkel olukorda, kui liikmesriik teab, et teda kasutatakse, karistatakse, kui ta ei tooda nii palju taastuvenergiast saadud elektrit, kui ta on väitnud, et ta suudab teha. kuna ta ei ole kindel, aga teab, et karistus on tulekul, siis ta pigem seab endale madalamad sihid ja seetõttu peaks kõik Äh, määrused ja regulatsioonid, mis seda valda reguleerivad, sisaldama oluliselt konkreetsemaid ja selgemaid eesmärke. ja, ja siis me saaksime võib-olla ka selle niinimetatud ambitsiooni puudumise ehk ära kaotada. nüüd ma arvan, et ma olen vastanud kõikidele küsimustele. suur tänu. suur aitäh meie juurde täna tulemast. meie ees seisab suur töö, kaheksa direktiivi ja määrust on meie ees laual seitse raportööri, sest et meil õnnestus ühte, kaks direktiivi ühte raportisse kokku panna ja kõik raportöörid teevad omavahel väga suurt koostööd, koordineeritus on olulise tähtsusega, nagu ma juba ütlesin, Euroopa Liidu ajaloos on see kõige suurem seadusandlik pakett mitte ainult energia vallas, vaid, vaid üldiselt kaheksa seadusandlikku dokumenti on ühel ajal meie ees laual. suur aitäh teile ja nüüd teeme suure aplausi meie kõnelejatele, suur tänu teile uh,! kallid sõbrad, homme me jätkame hommikul to toimub Tormese raporti arutelu, see on siis Energialiidu haldamine ja Geeriki raport, mis käsitleb energiatõhususe direktiivi ülevaatamist. nii et me oleme kogu aeg ühel ja samal lainepikkusel, tegeleme energiaga või talvepaketiga, energia tootmisega, igal juhul energiavaldkond, suur aitäh!